friends, uh, member. kallid sõbrad, me oleme juba kaheksa minutit raisku lasknud. Ähm, meil on kohtumine volinikuga ette nähtud. tere tulemast, volinik ja ma annangi kohe teile sõna, Mariann Tyson ning pärast seda on meil siis võimalus äh, Äh, raportööridel ja variraportööridel sõna võtta selleks, et äh, igaüks siis saaks kaheminutilise sõnavõttu teha, aga kõigepealt sõna teil, volinik. aitäh, proua esimees! lugupeetud esimees, lugupeetud rahvasaadikud, väga tore on täna siin olla, nagu ikka on tore olla tööhõivekomisjoni ees Euroopa Parlamendis. mul on väga hea meel, et ma saan teile esitleda oma ettepanekut sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reeglite muutmise üle. nagu te teate, tegemist on õigusloomelise prioriteediga, see pandi paika siis meie institutsioonide ühisdeklaratsioonis. kõigepealt äh, palju õnne raportöörile, härra Palasile soovin nii talle kui ka kõikidele variraporteeridele palju edu selleks, et me saaksime kiiresti selles küsimuses edasi liikuda, selles tähtsas küsimuses. kui küsida eurooplastelt, mis nende jaoks kõige tähtsam õigus Euroopa Liidus on, siis nad tavaliselt toovad välja õiguse liikuda vabalt ühest liidu liikmesriigist teise vaba liikumine ei oleks võimalik ilma selleta, kui meil sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reegleid poleks, sest nende reeglitega on meil võimalik hoolitseda selle eest, et kodanikud ei kaotaks sotsiaalset kaitset, kui nad liiguvad ühest liikmesriigist teise liikmesriigid muidugi säilitavad äh, täielikult äh, Äh, pädevuse sotsiaalkindlustussüsteemide ülesehituse üle. see on lepingus niimoodi kirjas. Need reeglid panevad lihtsalt kirja, millisesse süsteemi siis äh, ühest riigist teise liikunud äh, kodanik kuulub. ja selle vaba liikumise puhul on tähtis see, et üks isik oleks ainult ühe süsteemi liige. ja kui inimene on maksnud äh, sisse ühte süsteemi, siis on tal võimalik ka hiljem sellelt süsteemilt hüvitisi nõuda. Need reeglid ei ole uued, need reeglid kehtivad tuhande üheksasaja viiekümne üheksandast aastast ja neid on järjest kaasajastatud. miks on nüüd vaja uuesti need reeglid üle vaadata? peame arvestama terve rea majanduslike, õiguslike, aga ka ühiskondlike arengutega meie ettepanek põhineb liikmesriikide ekspertide soovitustel. Nende ekspertide soovitusel, kes peavad siis igapäevaselt neid keerulisi reegleid äh, tõlgendama. mida me siis välja oleme pakkunud? Ähm, uuendusi neljas valdkonnas, kõigepealt äh, äh, töötutele maksed. kui inimene otsib tööd, siis ta võib kuus kuud saada töötutoetust, kuus kuud nüüd, mitte kolm kuud nagu varem. selgitan, miks selline ettepanek. meil on praegu miljon tööotsijad Euroopa Liidus, kes otsivad tööd mõnes teises liikmesriigis kui koduriigis. ja arvestades teatud liikmesriikide kõrget töötuse määra ja seda, et teatud teistes riikides on oskustest puudu ja töötajatest puudu, on meil tõesti vaja, et tööotsijad liiguksid ühest riigist teise. kuid me peame hoolitsema selle eest, et kui nad liiguvad, siis tingimused neile oleksid õiglased. ja ei laseks siis lihtsalt äh, mõnest süsteemist kasu lõigata kui keegi saab äh, töötutoetust äh, selles liikmesriigis, kus ta viimati töötas, siis tal peaks olema võimalik see töötutoetus, äh, seda töötutoetust saata edasi ka veel kuus kuud, ükskõik millises liikmesriigis ta ka poleks ja tal peab olema siis võimalus liikuda teise liikmesriiki, kui ta arvab, et seal on võimalus tööd leida. see ei ole sotsiaalsüsteemi ärakasutamine, sellepärast et nad on sisse maksnud sellesse süsteemi, kus ta siis ka töötuhüvitist saab ja töötutoetuse äh, maksmine sõltub tingimustest äh, töötu peab olema jäänud töötuks äh, oma tahte vastaselt, peale selle vastutav liikmesriik saab kontrollida olukorda, seitsme päeva jooksul peab äh, töötu ennast töötuna arvele võtma, äh, selles liikmesriigis, kuhu ta siis edasi läheb, peab kinni pidama sealsetest tööturupoliitikatest ja reeglitest ja peale selle peab ta iga kuu andma ka aru siis vastutava liikmesriigi ametivõimudele selle kohta, milliseid jõupingutusi ta on teinud uue töökoha leidmiseks. peale selle pakume me veel välja ka Äh, äh, reeglid muutmaks nende töötajate õigusi, kes elavad ühes riigis, aga teises riigis töötavad. seal, kus nad töötasid, kus nad sotsiaalkindlustussüsteemi sisse maksid, see riik peab ka töötuhüvitist maksma seda tingimusel, kui nad töötasid vähemalt aasta, vähemalt kaksteist kuud selles riigis. tegemist on lihtsama ja õiglasema reegliga kui praegune reegel. ja lõpetuseks, mis puudutab töötutoetusi, siis me leiame, et inimesed peavad vähemalt kolm kuud töötama teises liikmesriigis, enne kui neil tekib õigus äh, taotleda, et äh, ka varasemaid sissemakseid arvestatakse töötuhüvitise arvutamisel, ehk siis, et äh, liidetakse kokku mõlemas riigis oldud äh, aeg selleks, et äh, teada saada, kas inimene kvalifitseerub töötutoetuse saamiseks või mitte. teine osa, pikaajalise hoolduse toetused äh, Äh, siin pannakse paika definitsioon ja see, kuidas on võimalik seda saada, eriti kui tegemist on äh, piiriüleste töötajatega ja millist toetust peavad inimesed saama, kui nad liiguvad ühest riigist teise. kolmas osa, see puudutab äh, majanduslikult mitteaktiivsete isikute õigustoetusele. Te olete kindlasti kuulnud inimestest paljudes liikmesriikides, kes on kahtluse alla seadnud tingimused, äh, millal saavad äh, ühest riigist teise liikunud inimesed taotleda toetusi. mulle tundub, et siin on tihti valesti aru saadud praegustest äh, reeglitest. me ei saa seda ignoreerida, me ei tohi lubada endale seda, et me kaotame siin võitluse avaliku arvamusega äh, vaba liikumise üle, meil tuleb selgitada, millised on reeglid, miks nad on meie arvates õiglased ja kuidas neid rakendatakse. ja komisjoni ettepanekus tuuakse välja ka Euroopa Kohtu otsused, mis on öelnud, et vaba liikumine ei tähenda tingimusteta äh, õigust saada toetusi mõnest teisest liikmesriigist äh, isikutel on võimalik saada toetust, aga see sõltub ka äh, sellest, kus on nende kodukoht, mis tähendab seda, et äh, isikud, kes taotlevad, neil peab olema endal enne tehtud sissemakseid. see põhimõte kehtib juba praegu, aga praeguse ettepanekuga teeme seda lihtsalt selgemaks. peale selle tuuakse välja ka see, kellele see on suunatud, ehk siis mitteaktiivsed isikud, need inimesed, kes ei tööta ja kes ei otsi ka aktiivselt tööd. ja neljandaks toome välja ka sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise definitsioonid äh, töötajate lähetamise kohta, aga see ei muuda tegelikult sotsiaalõigusi lähetatud töötajate jaoks. sotsiaal, kindlustussüsteemide puhul lähendatud töötajad jäävad siiski oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi alla, kui lähetus kestab vähem kui kaks aastat. peale selle on selgemad reeglid ametivõimudeks ette nähtud selleks, et nad saaksid kontrollida lähetatud töötajate sotsiaalset staatust ja võidelda väärkasutuste vastu. Need on ettepanekud, mis tulenevad äh, arvamustelt, mis me saime siis administratiivse komisjoni ad hoc töörühmalt. ja lõpetuseks, mis meie ettepanekus kirjas ei ole? komisjon otsustas, et me ei tee ettepanekuid muuta reegleid äh, lastetoetuste eksportimise kohta teatud liikmesriikides on väga tugevad arvamused äh, selle kohta aga kui me vaatame majanduslikku mõju ja regulatiivset koormust, siis me leiame, et praegust olukorda ei ole vaja muuta. peale selle me usume, et Euroopa Liit ei saa ühelt poolt öelda, et isikutel on õigus võrdväärsele tööle, äh, võrdväärsele palgale võrdväärse töö eest, kui seda tehakse samas kohal, aga teiselt poolt öelda, et äh, töötajad, kes maksavad täpselt samamoodi ühte sotsiaalkindlustussüsteemi sisse, saavad siiski erineva suurusega toetust vastavalt sellele, kus elavad nende lapsed. tegemist on õigluse ja tasakaalu küsimusega ja see on ka osa Euroopa projekti südamest. ma tean, et alguses eelmisel aastal äh, Ühendkuningriigiga kokkuleppes oli see teistmoodi. Eh, toona peeti läbirääkimisi lootuses, et meil õnnestub Ühendkuningriiki hoida Euroopa Liidus ja teatud liikmesriikide jaoks oli tegemist väga raske otsusega. aga me teame, et eh, kokkuleppes Ühendkuningriigiga on ka veel teine klausel, mis teeb kogu selle kokkuleppe tühiseks juhul, kui eh, eh, Brexiti referendumil otsustatakse lahkuda. lugupeetud rahvasaadikud, Need ettepanekud tagavad suurema läbipaistvuse, õiguskindluse ja õigluse ühest riigist teise liikuvatele töötajatele, ametivõimudele ja maksumaksjadele, sellepärast et me lihtsustame vaba liikumist, samal ajal liikmesriikidel on võimalus vältida süsteemide väärkasutusi me oleme pidevalt pidanud äh, dialoogi Euroopa Parlamendiga, liikmesriikidega ja ka teiste huvitatud osapooltega nendes küsimustes. me kuulasime ära nende ettepanekud ja arvamused ning ma annan kõik endast selleks, et selles küsimuses teha kiireid edusamme, sest nagu ma juba alguses ütlesin, see on üks kolme institutsiooni kokku lepitud äh, lepingu prioriteetidest. olen valmis teiega arvamuste vahetusi jätkama, minu arvates on nendel suur väärtus äh, nii meie me, meie tulevi, tulevase koostöö jaoks ja ma olen veendunud, et me saavutame parima võimaliku nii lahenduse nii Euroopa kui ka Euroopa kodanike jaoks. aitäh ja kui on aega ka küsimustele vastamiseks, siis muidugi olen valmis ka seda tegema, proua esimees. jah, selle üle on meil hea meel, sest küsimusi meil on ja palju ja annaksin kõigepealt sõna meie raportöörile ja siis variraportööridele ja kui te kõik suudaksite piirduda kõige rohkem kahe minutiga siis on äh, võimalus võib-olla ka ülejäänud kolleegidel, paaril vähemalt, küsimus sellist e esitada. aga alustage meie raportöörist härra Palasist. suur tänu, äh, äh, proua volinik, suur tänu selle äh, esitluse eest ja selge sõnavõtu eest ja suur tänu, et te valisite ka õige meetodi, see sotsiaalkindlustussüsteemide ühtlustamine eeldab praegu uusi ettepanekuid ja need uued ettepanekud on tehtud, need on väga täpsed ja nüüd peab siis Euroopa Parlament haara-, äh, haarama võimalusest kinni ja need asjad läbi arutama. minu roll täna, ma arvan, ei ole selles, et ma annaksin siin mingisuguseid suuniseid, äh, selleks on aeg natukene hiljem, kui me oleme äh, läbi rääkinud need asjad, täpselt koos variraportööridega ja vaadanud läbi kõik need tehtud ettepanekud, aga tooksin välja mõned elemendid metoodika kohta ja pööraksin tähelepanu paarule asjale hoiatuseks. Te, proua volinik, rääkisite Brexitist ja Brexiti mõju tuleb ära analüüsida kõikide potentsiaalsete tagajärgede osas, eriti selles üleminekuperioodis, millest nüüd on palju juttu, ehk teisisõnu see periood, mis jääb Briti valitsuse otsuse ähm, ja lõpliku väljaastumise vahele milline saab olema meie lähenemine praegu ja ka hiljem, kui hakkame koordineerima siis neid sotsiaalkindlustussüsteemi. see on süsteemi teine, millele ma kindlasti tähelepanu pööraksin ja natukene valgsusele üles kutsuksin, on see, et liikmesriikidega tuleb läbirääkimisi pidada ja konsultatsioon läbi viia. see on osaliselt ka tehtud, aga ka tööturu osapooltega tuleks rääkida, olgu tegemist siis äh, ettevõtjate või äh, töövõtjate liitudega selleks, et me saaksime paremini aru, mis on tööturu osapoolte nõudmised, millised on nende probleemid, millised on nende miinimumnõudmised, aga parlament kavatseb teha koostööd küll kindlasti kodanikuühiskonnaga ja nende esindajatega selles küsimuses, minu meelest on see väga oluline, kohe ma lõpetan, proua esimees, ja lõpetan sõnadega, et äh, tänane küsimus äh, nende ettepanekute kohta, mis on tehtud, äh, ma arvan, Nad kindlasti väärivad seda, et äh, me neid toetaksime üldiselt, aga selleks on üks tingimus, äh, neid tuleb täiendada ja süvendada. ja mina omalt poolt loodan, et tõesti käivitub nüüd arutelu, arutelu variraportööridega enne veel, kui ma esitan oma ettepaneku, aitäh! suur tänu ja härra Schultze saab järgmisena sõna kaheks minutiks, palun suur tänu, proua volinik Tyson, suur tänu, et te täna oled tulnud tööhõivekomisjoni ette ja ma pean tunnistama, et äh, minu seisukoht on, et see, mis komisjon on välja pakkunud, on iseenesest väga hea baasettepanek, mille kallal me siis nüüd saame Euroopa Parlamendis kindlasti tööd edasi teha. meie eesmärgiks on loomulikult vaba liikumise tagamine ja selle lihtsustamine Euroopa tasandil ja see on kogu selle eesmärgi et-, eesmärk, aga ma keskenduksin paarile küsimusele, millest teie ka juba ise rääkisite. üks teema, ähm, nimelt Euroopa laste toet-, laste toetuste ülekandmine Euroopa-siseselt ja küsimus on tõesti selles, et kas teie jaoks on ka mingisuguseid teisi argumente olnud ähm, kui need, millest te, kui see üks protsent, millele te viitasite, et see puudutab ainult ühte protsenti laste toetustest Te valgustasite küll seda teemat natukene rohkem, aga samas ma ei saa siiski päris lõpuni aru, et äh, enne Brexitit küll brittidele seda lubati, aga nüüd siis järsku öeldakse, et tulevikus ei ole enam selline asi võimalik, mida brittidele samas lubati. nii et äh, ma tahaksin, et ka meie komisjonis väga selgelt ja avatult räägitakse sellest, sellel teemal, me ei tohiks seda sugugi kõrvale lükata. ja teine teema, millest ma veel tahtsin rääkida, puudutas seda, küsimus, et miks äh, komisjon ei äh, ei kodifitseerinud Euroopa Kohtu otsuseid Alimanovitši lahend, kui see siin sees oleks olnud ja me oleksime kodifitseerinud kohtulahendi, siis oleks olnud ka õiguskindluse mõttes parem. ja kolmas punkt äh, puudutab tööpuuduse, töötu abiraha pikendamist kolmelt kuuele kuule, miks siis kuus kuud, miks mitte terve võimaliku perioodi vältel ja rohkemaks mul ei ole kahjuks aega, aitäh. suur tänu, proua Haakin. kaks minutit, palun. suur tänu. ja suur tänu proua volinikule minu meelest on selle ettepaneku eesmärk, mille ta ka olu-, osaliselt saavutab, on seostada see koht, kus äh, makstakse poet-, toetusi ja kus neid toetusi taotletakse. ja ma arvan, et äh, see, kui tähendab, kus makstakse maksu ja kus taotletakse toetust ja mina arvan, et see loob tasakaalu ja õigluse ja sellise ettepanekuga seda oluliselt ka saavutatakse. paar küsimust aga ja ma kordaksin seda osaliselt, mida ütles härra Schulze. ta rääkis nimelt eh, Ühendkuningriigile tehtud ettepanekust enne eh, Brexitit, nüüd on see võetud tagasi, see ettepanek, ja kuigi meil on üldpilt päris hea olemas, eh, mul läks meelest ära, mis see number täpselt oli, üks-kaks protsenti või kuskil niimoodi, ma arvan, et kui me vaatame liikmesriigiti eh, neid arve, siis sellest oleks palju kasu ja minu küsimus teile, kas teil on liikmesriigiti ka eh, selline ülevaade olemas, sest et mõnedes liikmesriikides on see koorem märksa suurem kui teistes ja see koorem on muidugi eriti raske siis, kui see on eh, väikestes riik, liikmesriikides suur ja tõesti, seda arutelu meil on vaja ja avameelselt pidada. ja siis veel üks küsimus teie vastuse kohta ühele küsimusele, mis esitati sotsiaaltoetuste seostamisest äh, elamisloa andmisega äh, kohus, äh, kohtulahend, kus Ühendkuningriik pöördus kohtusse ja te ütlesite kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et see kahe, kohtulahend selgitab äh, kindlasti juurdepääsuõigust äh, sotsiaaltoetustele ja te ütlesite, et kohtulahend viitas sellele, et liikmesriikidel on siin otsustamisõigus ja komisjon kavatseb analüüsida seda lahendit ja langetada oma otsuse, ehk teisisõnu lahendis öeldi, et sotsiaaltoetuste maksmine on seostatud öö, äh, elamisloaga ja selline seostamine ei ole diskrimineeriv ja see ei ole keelatud. ma tahaksin teada siis, mis te nüüd ütlete selle kohta täna, kuidas see on sellesse ettepanekusse integreeritud, mis tänaseks meile on esitatud, sest et üks aspekte, millele te viitasite, ütlesite, on see, et, et te, te lähtute kohtulahenditest selle ettepaneku tegemisel. suur tänu, järgmine kõneleja. Jean Lambert Rohelistest, palun. kaks minutit ka teil kõneaega suur tänu, proua esimees, suur tänu teile, proua volinik. on terve rida asju selles ettepanekus, mida tuleks tervitada. mina ise olen väga õnnelik selle üle, et laps, lastetoetuste muudatusi siia sisse ei toonud, see on alati olnud selline poliitiline haak. E, ega tegelikult pole kunagi e, olnud seotud tööd kohal ja tööturul võrdsuse tagamisega ja seega mul on väga hea meel, et ei saanud nakkust äh, see ettepanek selles mõttes. mis nüüd puudutab seda perioodi, mille alusel inimesed võivad liikuda töö otsimiseks, äh, seda me toetame meie fraktsioonina ja nüüd küsimus, äh, see kolm kuud enne, kui saad hakata taotlema töö, tuua abiraha kusagil mujal, no seda me peame vaatama sellest vaatevinklist, et kuidas defineerida. arvestades, et väga paljude inimeste jaoks on need esimesed paar kuud ähm, pärast töötuks jäämist selline aeg, kus nad teevad mingisuguseid juhuslikke tööotsi ja, ja sellele tuleks ka mõelda. toetan ühtlasi ka seda, et kui me vaatame sotsiaalkindlustuspoolt, siis me ei ürita siin lahendada probleeme, töötajate lähetamise probleeme sotsiaalkindlustusmehhanismide läbi eriti kui me teame, et meil on väga palju äh, erinevaid inimesi, äh, kes on lähetatud, mõningad lähetatakse paariks päevaks, teised palju pikemaks perioodiks. ja nüüd siis küsimus äh, elamisloa ja toetuste juurdepääsu osas, see on asi, millele tuleks kindlasti keskenduda ja tähelepanelikult uurida, me peame tagama selle, et inimestelt ei võeta ära võimalust pikaajaline elamislubada saada sellepärast et keegi on kuskil liikmesriigi tasandil langetanud kehvi otsuseid ja see tekitab üksikisikutele siis raskusi. ja loomulikult, kui me räägime siin sotsio-, kuivõrd me räägime sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisest, on ennegi tulnud esile neid probleeme ühest süsteemist teise minekul ja nende süsteemide silla ehitamisel ja me peame tagama selle, et, et sillad ei oleks auklikud ja inimesed sealt läbi ei kukuks, aitäh suur tänu, nüüd annaksin sõna proua Stevensile, proua Stevens nimelt just jõudis kohale, teil on kaks minutit, palun proua Stevens. proua Stevens, palun pidage kinni kõneajast, kaks minutit on igale ühele ette nähtud, sest et küsimusi on väga palju. ja proua volinikul peab olema ka võimalus vastata, nii et palun, proua Stevens. Dank u wel, voorzitter aitäh, proua esimees, ma väga vabandan, et jäin hiljaks, ma olin libe komisjonis, täna on tõesti väga raske päev, kõik komisjonid eh, on ühel ajal koos. aga hästi, kõigepealt eh, suur tänu proua Tysonile nende jõupingutuste eest, mis on tehtud äh, Äh, hoolitsemaks selle eest, et sotsiaalkindlustussüsteeme lihtsalt ära ei kasutataks ja ühest riigist teise ei äh, sõideta ja tõesti väga tähtis on nüüd see sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise arutelu. ja selle sotsiaalkindlustuste turismi puhul on minu partei väga pikalt juba tegelenud selle küsimusega ja öelnud, et meil on vaja Euroopa öö, äh, kodanike õigusi kaitsta, sest praegu me seda ei tee sest praegusel hetkel maksumaksjad ütlevad, et see ei ole aus. osad maksavad väga palju makse ja seda maksumaksjate raha kasutatakse selleks, et anda näiteks munitsipaalhooneid ja sotsiaalkortereid inimestele, kes ise ei ole sotsiaalkindlustussüsteemi sisse maksnud. me ei tohi sellise asjaga nõustuda, mitte keegi ei saa sellest aru. ja sellepärast on meie arvates väga tähtis, et need, kes tulevad äh, siia tööle ja sotsiaalkindlustussüsteemi sisse maksavad, nad on teretulnud aga nad ei tohi siin olla meie maksumaksja kulul. mul on väga hea meel, et need arutelud nüüd lõpuks toimuvad, et me räägime sotsiaalsete õiguste kaitsmisest, et igaüks, kes tuleb Belgiasse, võib siin küll tõesti töötada, ta on siin teretulnud, aga kui nad on siia tulnud, peavad nad hakkama ka meie sotsiaalkindlustussüsteemi sisse maksma sest eh, kui nad ei tee seda, siis nad ei saa nõuda ka meie sotsiaalkindlustussüsteemidelt toetusi. peale selle on väga tähtis võidelda ka sotsiaalse dumpingu vastu. ma leian, et me peaksime seda tegema tugevamalt kui siiamaani. ja kui me räägime töötajate lähetamisest, siis vastavalt praegustele reeglitele võib lähetus kesta maksimaalselt kaks aastat kaks aastat ilma, et oleks vaja sisse maksta selles riigi sotsiaalkindlustussüsteemi, kus ollakse, vaid ähm, makse makstakse päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemi. see tähendab näiteks Belgia puhul seda, et äh, põhimõtteliselt Belgia töövõtjad ei suuda mitte kunagi konkureerida siia lähetatud töötajatega, sellepärast et lähetatud töötajates sotsiaalmaksed on palju madalamad. see süsteem ei ole õiglane. peale selle me nõuame ju kogu aeg võrdväärset palka võrdväärse töö eest, kui seda tööd on läbi viidud samas kohas. ja just sellepärast peaksime me nõudma ka seda, et sotsiaalmaksed võrdväärse töö eest oleksid võrdväärsed sellepärast on ka väga tähtis vähendada lähetuse aega, lähetus võiks maksimaalselt kesta pool aastat ja liikmesriigid peaksid ise siis äh, paika panema, millised on need riskialtid sektorid. näiteks äh, ehitussektor on ilmselgelt kõrge väärkasutusriskiga sektor, sellepärast et konkurents on seal väga suur. kõnelejad katkestatakse. Pole hullu, ütleb kõneleja ja sõna saab äh, volinik, äh, saime aru, mida te tahtsite öelda ja annan sõna nüüd volinikule selleks, et ta saaks vastata küsimustele. ning siis loodetavasti on meil võimalus veel lasta küsimusi esitada. E? Okay, I... ah, siiski, kuue äh, esindajale annaksin ka sõna. kaks minutit teilgi, palun. suur tänu proua esimees ja suur tänu, volinik, teile. sotsiaalkindlustussöömide, süsteemide koordineerimine on äh, väga tähtis teema, sest vastavalt kõige äh, viimastele hinnangutele on Euroopas üksteist miljonit eurooplast, kes äh, täna elavad oma kodu liikmesriigist väljaspool mõnes teises liikmesriigis poolteist miljonit töötajat on piiriülesed töötajad ja miljonid lähetatud töötajad. kuid loomulikult on väga palju selliseid töövõtjaid Euroopas, kes oma karjääri jooksul panustavad sotsiaalkindlustussüsteemidesse ja mingil hetkel tahavad sellest sotsiaalkindlustussüsteemist siis midagi tagasi saada. me kavatseme esitada muudatusettepanekuid, kuid teie ettepanek läheb õigesse suunas äh, töötu abirahade ülekantavus ja peretoetuste ülekantavus, loomulikult seda me kõike toetame. aga samas kahes punktis jääb teie ettepanekus paaris aspektis vajaka. nimelt äh, töötajate mobiilsuse põhimõte ja seega minu kaks küsimust. miks te toetate seda, et lähetamine on piiratud kahekümne nelja kuuga olukorras, kus enamus inimestest tegelikult lähetatakse neljaks kuni kuueks kuuks, me võtame nendelt lähetatud töötajatelt tegelikult ära väga pikaks perioodiks õiguse sotsiaaltoetustele. see läheb vastu miinimumõiguste mm, tunnustamise põhimõttele, mille eesmärgiks on võidelda sotsiaalse tumpingu vastu Euroopa Liidus. ja siis veel üks märkus, mis on natukene tõsisem ähm, ma arvan, et kindlasti ei saa kuidagi õigustada töötute ähm, õiguste äravõtmist, see õõnestab Euroopa alustalasid, kui me niimoodi käitume ja see tähendab seda, et mõned inimesed võib-olla äh, saadetakse välja liikmesriigis, kui nad oma töö kaotavad, ma arvan, et Ühendkuningriigiga jah, räägime me mobiilsusest ja pakume neile la-, äh, lahendusi, aga samas äh, teisalt äh, siis äh, toetame seda, mille alusel oleks võimalik inimesi nii-öelda välja saata. annaksin nüüd sõna volinik Tysonile vastusteks. lühikesed vastused palun, selleks et oleks veel teisi vastuseid võimalik kolleegidele anda. kui lubate, räägiksin hollandi keeles, ütleb proua volinik ja tänab lahkelt ka tõlkemeeskonda. aitäh tõesti, raportöör, me tõesti loodame, et äh, meil õnnestub selles küsimuses suuri edusamme teha. Äh, teine küsimus Brexiti kohta. kui läbirääkimised artikkel viiekümne üle algavad. niikaua, kui ei ole otsustatud, on Ühendkuningriik Euroopa Liidu liige, üks kahekümne kaheksast liikmesriigist ja mitte midagi ei muutu. Neil on kõik õigused ja kõik kohustused, mis on ka kõikidel teistel liikmesriikidel ja tõesti ka Ühendkuningriigi kodanikel on täpselt samad ko-, õigused ja kohustused nagu teistel Euroopa Liidu kodanikel. kui siis on äh, lahkumise leping kirjas, siis seal on äh, kirjas, kuidas see toimub, aga niikaua, kui seda lepingut ei ole, mitte midagi muud otsustatud ei ole, siis jääb kõik nii nagu siiamaani. nüüd lastetoetused. miks me siin mitte midagi ei taha muuta selleks, et näiteks indekseerida lastetoetusi vastavalt selle liikmesriigi elatustasemele, kus lapsed elavad, juhul kui vanemad on teises liikmesriigis tööl. kõigepealt ähm, tuleb rääkida sellest, mis see siin on, millest me räägime. kui palju lastetoetusi makstakse välja nendele lastele, kes äh, elavad teises liikmesriigis. Neid lapsi on vähem kui üks protsent ja kui me hakkame seda indekseerima, siis tegelikult äh, äh, räägime me siin vähem kui ühest protsendist kuludest. ja kui me tõesti räägime nendest summadest, siis äh, Äh, meil on väga suur koormus ja kasu väga väike. kui me nüüd liikmesriikidele ütleme, et te peate hakkama indekseerima vastavalt siis sellele, milline on elatustase kahekümne seitsmes erinevas liikmesriigis, see tähendab seda, et meil on kakskümmend seitse erinevat taset, mida tuleb kogu aeg kohandada. ja ärge unustage, et indekseerimine võib olla nii allapoole kui ka ülespoole kui näiteks mõnes liikmesriigis on elatustase kõrgem kui selles riigis, kus lapsevanem tööl käib, siis võib juhtuda ka seda, see, et tuleb maksta rohkem ja kes teab, isegi sellesama liikmesriigi kodanike puhul võib see indekseerimine ette tulla. nii et äh, näiteks kui neil on mõne teise liikmesriigi kodakondsus, siis võib täpselt samasugune olukord ette tulla, me ei saa kodakondsuse pärast hakata diskrimineerima. see oli põhiline põhjus, aga peale selle me tahtsime ka selgeks teha, et me tahame selgeid reegleid, lihtsalt rakendatavaid eh, reegleid ja lihtsalt rakendamine ei ole võimalik, kui me hakkame indekseerima ja peale selle me tahame saada õiglaseid reegleid. kui me räägime lähetatud töötajatest ja jällegi võrdväärne töö, võrdväärne palk samas kohas, kui me sellest põhimõttest kinni peame, siis tundub meile ka õiglane jääda selle juurde, et seal, kus makstakse sotsiaalkindlustussüsteemi sisse, sealt saadakse siis ka toetusi. ja kui makstakse Äh, seda sama summat, nagu maksavad ka teised kodanikud selles riigis, siis peab olema ka võimalus saada täpselt sama suurt toetus. meie jaoks tundub see olevat õiglane ja just sellepärast me otsustasime, et siin ei ole mitte mingit põhjust muuta neid reegleid, mis praegusel hetkel on. ja sellepärast me neid ei muutnud. siis küsiti veel ka töötutoetused, miks neid ei ole võimalik nii-öelda ühest riigist teise kaasa, ehk et ma jään ühes liikmesriigis töötuks ja lähen teise liikmesriiki tööd otsima. ja me ütlesime, et nüüd uue reegli kohaselt mitte kolm, vaid kuus kuud on võimalik saada sellest vanast liikmesriigist toetust. miks me panime piirangu ja ei ütle piiramata ajaks? seda sellepärast, et me teame, et tegelikult on mingi aeg, millal aeg leitakse, me teame, et kolm kuud töö otsimiseks on liiga vähe, kuus kuud tundub aga olevat mõistlik selleks, et uus töökoht leida, sellepärast me lähtusime sellest mõistlikkuse põhimõttest. ja tõesti, sellepärast tundus meile ka hea, et äh, töötutoetust on võimalik siis saada vanast liikmesriigist veel kuus kuud, niikaua kuni otsitakse siis teises liikmesriigis tööd siis äh, küsimus äh, kodifitseerimise kohta, kohtuotsuste kodifitseerimise kohta, miks me seda siin teinud ei ole? üks hetk ja Alemanovitš, Alemanovitši juhtum, see puudustas äh, sotsiaalkaitset, mitte sotsiaalkindlustussüsteeme ja sellepärast ei, ei puuduta sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist see, mis puudutas Ühendkuningriik versus Euroopa Liitu, see äh, kohtuotsus on kodifitseeritud ja seal on ka kirjas see, et liikmesriikidel on võimalus panna tingimused sotsiaalkindlustussüsteemides osalemiseks ja see on seal sees. me räägime siin tõesti majanduslikest äh, põhimõtetest, et liikmesriigil on võimalik öelda, et, äh, et need äh, töövõtjad võid, võivad olla osa sotsiaalkindlustussüsteemist või mitte. aga siin me räägime ainult majanduslikult ebaaktiivsetest inimestest, mitte ettevõtjatest või töövõtjatest. nüüd proua Stevensi küsimus, koordineerimine sotsiaalkindlustussüsteemide vahel ja lähetatud töötajad. miks kaks aastat lähetatud töötajatele selleks, et maksta sotsiaalmakseid äh, selles liikmesriigis, kust nad pärit on. seda sellepärast, et äh, ka meie ei taha siin jälle halduskoormust üle vindi keerata. lähetatud töötajad on need inimesed, keda tõesti kogu aeg lähetatakse kui on vaja iga paari kuu tagant, iga lähetuse ajal muuta sotsiaalkindlustussüsteemi, siis see läheb tõesti väga raskeks just ametivõimudele, see on liiga keeruline. sama kehtib ka töövõtjate äh, kohta, äh, sest nad peavad hakkama siis erinevatest riikidest, erinevatest sotsiaalkindlustussüsteemidest toetusi taotlema, lastetoetusi, pensioneid ja nii edasi, see läheb lihtsalt liiga keeruliseks ja peale selle me tahame kahe, kahte aastat säilitada ka sellepärast, et kui me seda aega väga palju lühendame, siis mingil hetkel me hakkame teenuste vaba liikumist piirama. me tahame teenuste vaba liikumist lihtsustada, me tahame siseturgu lõpule viia, me tahame, et kõik neli vaba liikumist säiliksid, et neid oleks võimalik lihtsalt kasutada, me tahame pigem piirata väärkasutust ja, ja sellepärast me ütlesime, et mis puudutab sotsiaalmakseid lähetatud töötajate puhul, siis jääme selle süsteemi juurde, mis praegusel hetkel ka kehtib ja otsustasime seda sellepärast, et me nägime, et muidu teenuste vaba liikumine see ei toimi ja samal ajal need teenused muutuvad järjest tähtsamaks. teenused ja nende vaba liikumine on majanduskasvu aluseks, uute töökohtade loomise aluseks ja me tõesti ei taha, et me siin olukorda muudaks ja pigem vähem töökohti luuakse kui rohkem. Thank you uh,. Well. suur tänu Äh, aeg tiksub edasi. loodetavasti äh, me saame veel võimaldada kahe küsimuse esitamist nende poolt, kes ei ole variraportöörid või raportöörid. ja ma härra Mannile üheks minutiks küsimuse esitamiseks ja ühe minuti aega Juto Steinbrückile. suur tänu, proua volinik. kallis Marianne, minu meelest on äh, hea, et me sellise algatusega, algatuse käivitame ja kõik ei pea olema sellega nõus ja sellepärast me peagime seda arutama omavahel, aga mul on ainult minut äh, kõneaega ja keskendun kõige olulisem. läbipaistvus on loomulikult väga oluline, tööturu osapoolte kaasamine väga oluline, eriti ametiühingud. Äh, me peame kindlasti leidma siin kõige õigema tasakaalu ja oluline on ka loomulikult õiglus igalt igas aspektis jah, mõneti on praegu nii, et jookstakse tormi teatud riigi sotsiaalkindlustussüsteemidele, see ei ole õige. see annab ainult äh, hoogu juurde nendele, kes populistlikke sõnavõtte peavad Euroopas. me peame näitama seda, et me võitleme selle eest ja loomulikult ei ole õige see, et inimesed, kes kunagi ei ole sotsiaalkindlustussüsteemi sisse maksnud, sellest kasu saavad, me peame leidma siin intelligentse lahenduse ja detailide osas peame veel arutama, ühe minuti jooksul kahjuks rohkem ei jõua. Juta Steinruik. suur tänu, põhimõtteliselt äh, on minu meelest komisjoni ettepanek tervitatav äh, ja näiteks tööpuuduse osas, äh, aga ka lastetoetuste osas ma olen täiesti nõus teie seisukohtadega, proua Tyson. et see indekseerimine tegelikult läheks Euroopa huvide vastu ja me peaksime võib-olla siin või seal äh, Äh, mõtlema, et kas me selliste sammudega ei kummardaks mitte populistide ees ja ei läheks vastu mobiilsuse põhimõttele, vaba liikumise põhimõttele. Äh, ja ma arvan, et Euroopa Komisjon äh, on minu meelest täiesti õigesti tõlgendanud kohtulahendeid, olen teisel seisukohal kui teised kolleegid, aga mis on minu meelest problemaatiline, on see, et ei ole päriselt kaasatud tööturu osapooli. esi, ainult üks kohtumine toimus, see ei ole väga intensiivne dialoog. mul on ainult üks küsimus, see küsimus puudutab lähetamist. minu meelest äh, määruses kaheksa, kaheksa, kolm öeldud äh, öeldu lähetuse kohta tuleks äh, täpsustada seda. meil on erinevad definitsioonid ja kriteeriumid seatud ja ma arvan, et selle osas oleks vaja veel natukene tööd teha. artiklis kaks räägib äh, komisjon lähetat-, kasutab erinevaid termineid äh, ühe ja sama asja jaoks et mis see siis täpselt tähendab, see lähetatud töötaja ja millist sõna me ikkagi lõppkokkuvõttes kasutame, see on väga keeruline, see teema niikuinii. Nii. suur tänu, proua Täisse. Äh, palun, proua volinik, teil on nii palju aega, kui te vajate. aga rohkem küsimusi ei ole. Ähm, aitäh, proua esimees. ma arvan, et kõige tähtsam oli just see, mida ütlesid äh, kaks viimast kolleegi, nimelt sotsiaalpartnerid. see ettepanek ei põhine artikli sada viiskümmend kolm, millega on ette nähtud konsultatsioon sotsiaalpartneritega, seda nimelt ei toimunud ka seetõttu. aga me informeerisime sotsiaalpartnereid ja me andsime neile kogu aeg infot selle kohta, mis kursil me liigume. et see ei olnud nii, et me oleks siin täiesti äh, suletud uste taga Berlemoo hoones seda kõike välja töötanud, vaid sotsiaalpartneritega me rääkisime sellest, me kohtusime nendega, andsime neile infot nii et tõesti, me andsime neile infot, mis me soovisime ellu viia, millised olid meie siis eesmärgid. ja kui te räägite definitsioonidest äh,, ja sellest, et kõik ei ole õige, siis kui see tõesti nii on, siis palun andke märku ja me tõesti siin panustamegi parlamendi tarkusele selleks, et te teeksite oma muudatusettepanekutega seda ettepanekut veelgi paremaks. ma arvan, et see oli põhiline ja mul on tõesti väga hea meel, et me täna siin esimese vooru saime maha pidada arvamuste vahetuses, sest äh, siin on terve rida küsimusi selles määruses, mida tuleb muuta, nagu ma ütlesin sissejuhatuses, meil on siin ühiskondlikud, majanduslikud muudatused, äh, äh, meie töötamise viisid muutuvad, majandus muutub ja me tõesti peame ka äh, Äh, muutma seda vastavalt nendele muudatustele. ka kohtuotsused on meile öelnud, et siin on probleeme, on tekkinud väärarusaamu ka liikmesriikides ja sellepärast tõesti meie ülesanne on nüüd hoolitseda selle eest, et inimesed saavad mustvalgelt lugeda, milline on süsteem, millised on reeglid ja et siis Äh, saavad kodanikud ka lõpuks selle otsuse vastu võtta, mis äh, nende jaoks kõige tähtsam on ja meie peame siis looma aluse selleks. aitäh selle arvamuste vahetuse eest, tõesti ma loodan, et me saame siin väga edukalt ja kiiresti selle ettepanekuga üle vaadata ja sellega edasi minna. suur tänu ja te olete alati teretulnud, mil iganes te soovite meiega kohtuda, sest meil on alati teile palju küsimusi esitada suur tänu ja tere tulemast tagasi! okay, de... kallid kolleegid, ma paluksin, et me alustaksime, kui teile sobib, ja läheme siis äh, selle töötoa juurde, mille meie sekretär on, ta on ka ette valmistanud, räägime noorte garantiist ja noorte tööhõive algatusest ja kuulame ära terve rea eksperte selleks, et äh, pärastlõuna lõpuks oleks meil siis äh, ülevaade erinevatest äh, aspektidest ja ma arvan, et ei ole vaja mul siin hakata meelde tuletama, kui oluline on noortegarantii ja tööhõivealgatusega seonduvad teemad. noorte tööpuudus on tõesti praegu tõsine katk Euroopas ja see ei taha vaibuda terve rida meetmeid on võetud probleemi lahendamiseks ja ma arvan, et see kohtumine täna on väga huvitav. siin äh, saali eesotsas on ka koosoleku dokumendid, nii et kui te lahkute, siis pärast võtke kaasa, kui soovite. ja kõigepealt räägime siis investeeringutest meie noorsoosse ja noortegarantii olulisusesse. annaksin kõigepealt sõna härra Tamas Varnaile, kes äh, Euroopa Komisjonis tööhõive peadirektoraadis vastutab tööhõive eh, vabandust, noorte tagatise eest ja suur tänu, härra Tama, äh, härra Varnai, et olete tulnud meiega kohtuma ja rääkige siis meile kolmest aastast, kui on kasutusel olnud see noorte garantii ja et mida see kõik on, äh, kui, kui kasulik see on olnud ja teil on veerand tundi. suur tänu, esimees, tere pärastlõunat kõigile ma alustan oma esitlust lühikese äh, ajaloolise ülevaatega äh, sellest, kuidas noortegarantii sai alguse ja kuhu me oleme jõudnud. nõukogu soovitus noortegarantii kohta võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aprillis ja aasta lõpuks hakkasid liikmesriigid saatma noortegarantii rakenduskavasid, mida arutati komisjonis läbi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel poolaastal. ja seda me peamegi noortegarantii alguseks, sest nende äh, noortegarantii rakenduskavade koostamise käigus pidid liikmesriigid juba ka kirja panema seda, äh, kuidas nad kavatsevad noortegarantiid ellu viia, leida partnereid ja läbi viia äh, äh, tööjõuturu ja haridussüsteemi struktuurireforme. alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, käivitus noortegarantii ja viimase kolme aasta jooksul on Euroopa Komisjon osutanud abi selle rakendamisel, nii rahalist abi kui tehnilist abi ja on olemas ka seotud algatused, mis on heaks kiidetud, kõige tähtsam nende seas on Euroopa õpipoisi õppeliit äh,, kvalifikatsiooniga raamistik, oskuste tegevuskava, toimub äh, regulaarne seire ja jätkumeetmete süsteem Euroopa poolaaste raames ja tööhõivekomitee äh, läbivaatamiste raames ja väga oluline on ka indikaatorite raamistiku koostamine, mida kasutatakse noorte garantii täitmise võrdlemisel. ja selle põhjal eelmise aasta oktoobris komisjon esitas esimese oma aruande noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse kohta ja see, mida ma täna teile räägin, põhineb laias laastus eelmise aasta oktoobri aruandel. ja nüüd te näete ekraanil esimesi põhilisi tulemusi, mis on ka aruandes esile toodud. kõigepealt head uudised. et nüüd on Euroopa Liidus üks koma kuus miljonit vähem töötuid noori võrreldes noortegarantii algusaegadega ja on vähenenud ka äh, Ähm, mittetöötavate, mitteõppivate noorte arv üheksasaja tuhande võrra ja noorte seas on tööhõive määr hakanud tõusma jälle ja rohkem kui üks koma kuus miljonit noort said vahetult toetust Euroopa Liidu tööhõive algatuses. kõike seda peab muidugi analüüsima tsüklite raames, kuid noortegarantii on mänginud olulist rolli ja selle põhjal me võime öelda, et noorte seas tööpuudus kasvas kiiremini kui täiskasvanute seas ja noortegarantii poolt äh, käivitatud struktuurireformid äh, aitasid sellele kaasa. nagu ma ütlesin, te näete seda ka äh, ekraanil, kuigi see on väga väike neid makroandmed, me näeme siin mittetöötavate, mitteõppivate noorte äh, määra, äh, tööpuuduse arvu noorte seas, äh, koolisüsteemist varajate väljalangejate arv edasi aastate lõikes kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat viisteist ja tuleb selgelt välja, et kahe tuhande kaheksateistkümnendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oli negatiivne tendents ja alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, see tendents äh, pöördus tõusule ja olukord on veidi paranenud. kuid endiselt on meil kuus miljonit mittetöötavat, mitteõppivat noort, kes ei osale koolitusel, haridussüsteemis ega töises elus aastal kaks tuhat viisteist ja neid on endiselt rohkem kui aastal kaks tuhat kaheksa. sama võib öelda ka töötute noorte kohta, keda on endiselt neli miljonit, mida on rohkem, kui meil oli aastal kaks tuhat kaheksa. seega vaatamata teatud edusammudele äh, on veel vaja väga palju ära teha. kuid täpsemalt nüüd noorte garantii kohta. meile teadaolevalt Äh, riiklike noortegarantii programmide käivitamise algusest kuusteist miljonit äh, noort äh, registreerus osavõtuks selles kavas ja umbes kümme miljonit noort said kvalitatiivsed tööpakkumised või hariduspakkumised või praktikaõppe pakkumised aastal kaks tuhat viisteist umbes kaks kolmandik äh, noortegarantiis osalenud inimestest võtsid vastu tehtud pakkumised ma ei kavatse rääkida äh, noorte tööhõive algatusest, kuna seda teemat käsitleb järgmine esineja, kuid ma tahtsin rõhutada seda, et noorte tööhõive algatus tähendas seda, et hakati esimest korda sihtotstarbelist äh, otsetoetust pakkuma mittetöötavatele, mitteõppivatele noortele mm, äh, perio-, regioonides, kus tööpuudus oli üle kahekümne viie protsendi, kuid see on ainult osa Euroopa Liidu poolsest toetusest lisaks noorte garantiile ja ka Euroopa Sotsiaalfond panustas äh, võrdselt äh, lisaks liikmesriikide äh, noortegarantii programmidele. ja ma ütleksin, et see on nüüd põhisõnum minu tänases ettekandes. noortegarantii pakub võimalusi, kuid see on midagi enamat. sest noortegarantii aitas ka muuta poliitikat, reformida poliitikaid ja uuenduslikult kujundada poliitikaid ja see on lisaväärtus, mida noortegarantii lõi. kõigepealt eh, noortegarantii võimaldas poliitikavaldkonnad liigitada ja takistused kõrvaldada ning kujundada partnerlusi, partnerlussuhteid tööministeeriumite, haridusministeeriumite, sotsiaalministeeriumite vahel, samuti liikmesriikide valitsuste ja vabaühenduste vahel, kes tegutsevad selles valdkonnas ja ka kohalike omavalitsuste vahel ja see on väga oluline saavutus. teiseks, me oleme äh, näinud palju reforme nii õpipoisi kui ka praktikaõppe valdkonnas. mõlemad õppevormid on väga olulised noorte äh, jaoks, kes lähevad üle haridussüsteemist tööturule ja peaaegu kõikides liikmesriikides on õpipoisi süsteemi reformitud ja ühes kolmandikust äh, liikmesriikidest viis läbi ka praktikaõppe süsteemi reformid, et viia koos, kooskõlla oma süsteemi äh, kvalifikatsiooniraamistikuga. ja suurem osa ka avalikke tööturuasutusi äh, hakkas pakkuma paremaid äh,, sihipärasemaid teenuseid äh, noortele kaks kolmandikku avalikest tööturuasutustest kehtestas ka konkreetsed sihtmäärad noortele ja nad on suurendanud ka oma personalivõimekust. on tehtud väga palju selleks, et rõhutada ka varase sekkumise võimalusi ja kaasata ka need mittetöötavad, mitteõppivad noored, kes ei ole ennast registreerinud äh, et nad registreeriksid ennast noorte garantii pakkujatega ja kahe kolmandikus liikmesriikides äh, osalevad selles tegevuses ka aktiivsed äh, tööturuasutused. see on oluline, sest mitte kõik noored ei ole valmis pöörduma äh, tööturuasutuste poole, eriti kui nad on majanduslikult mitteaktiivsed ja seetõttu tööturuasutused peavad leidma tee nendeni ja looma kontakti nendega loomulikult meie ees seisab veel mitmeid väljakutseid. me peame jätkuvalt töötama noortegarantii kallal, et anda selle laiem kontekst ja ma selgitaksin seda eelmisel aastal detsembris vastu võetud noortemeetmete paketil, kus on ette nähtud kolm suunda tööhõive, hariduse ja äh, äh, liikuvuse, solidaarsuse ja osaluse valdkonnas. loomulikult meie jaoks kõige olulisem on see, mis seondub tööhõivega. ja see tähe, tagabki noortegarantii täieliku rakendamise. on kasulik, et noortegarantii on käivitunud, kuid on oluline selle hoogu säilitada ja jätkuvalt täita poliitilisi ja rahalisi kohustusi nii liidu kui ka riiklikul tasandil. me peame äh, rohkem pöörama tähelepanu ka mitteaktiivsetele, mitte registreeritud noortele, nende vajadustele, sest siiani noorte garantii äh, on rohkem olnud äh, kättesaadav Äh, niimoodi suuremat nõudlust omavate oskuste puhul, nende inimeste puhul, kes on aktiivsemad tööturul ja vähem aktiivsed, äh, ei ole saanud nii palju kasu sellest noortegarantiist. sellega me leiame ja, ja jõuame jälle nende pakkumiste tasakaalu küsimuse juurde ja aruande üks äh, järeldusi oli, et suurem osa pakkumistest, seitsekümmend protsenti puudutab töökohta, kolmteist protsenti hariduse kaksteist protsenti äh, õpi-, äh, praktikaõppe ja ülejäänud siis õpib poisi õppe kohta ja kui me tahame mitteaktiivseid rohkem kaasata, siis me peaksime rohkem pakkuma neile haridusvõimalusi, praktikaõpet ja õpipoisiõpet. me peame jätkuvalt tugevdama ka institutsioonide suutlikkust ja partnerlussuhteid, nagu ma ütlesin, suurt edu on saavutatud juba selles valdkonnas, kuid siiski on tehtud ka kriitikat ja võib-olla kõige üks olulisemaid aspekte on pakkumiste kvaliteet. Äh, need on olnud äh, sageli kas liiga lühiajalised või pole tõeliselt abistanud noori ega aidanud neid lõimuda äh, mm, tööjõuturul, kui näiteks praktikaõppel puudub see hariduslik sisu või ei tagata piisavalt head töötingimused Eh, ma mainisin seda praktikaõpet, kuid meil on juba praktikaõppe jaoks kvaliteediraamistik eh, koos ja nüüd komisjonis koostatakse vastavat kvaliteediraamistikku ka õpipoisi õppe jaoks. kuid eh, kvaliteedi küsimusega tuleb jätkuvalt tegeleda. ja ilmselt seda arutatakse edaspidi ka EMKO tööhõivekomitees jätkuv rahaline toetus on samuti oluline noorte garantii täielikuks rakendamiseks ja siin ma viitan komisjoni ettepanekule suurendada eh, noorte tööhõive algatuse raames eh, eraldatavaid summasid. ma tean, et seda ettepanekut parlamendis arutatakse. ja eh, kõik see on osa laiemast tegevuskavast noorte toetuseks nagu ma ütlesin, on olemas ka teine ja kolmas noortepaketi rahaline osa, äh, mis võeti vastu eelmise aasta detsembris, teises osas räägitakse, kuidas suurendada põpipoiste liikuvust ja äh, tagada neile kvaliteetsem õpe ja solidaarsuse ja osaluse vallas valmistab komisjon nüüd Euroopa solidaarsuskorpust mis samuti hakkab pakkuma võimalusi noortele, kes soovivad lõimuda tööjõuturule. põhimõtteliselt ma olen oma ettekande lõpuni jõudnud, ma tahan teile veel kord näidata seda, mida ma juba rääkisin, võib-olla see ei ole hästi nähtav, kuid siin on välja toodud äh, tasakaalustamatus äh, noortegarantii erinevate pakkumuste vahel ja siin on näha, et äh, töökohad moodustavad seitsekümmend protsenti kõigist pakkumustest ja see on minu viimane slaid. ma tahan teile öelda, et komisjon toetab ka äh, noortegarantii reklaami äh, kampaaniaid. me oleme niisuguseid visuaalseid vahendeid selleks välja töötanud ja see on ka üks selle projekti osadest. suur tänu Te leiate täiendavat infot meie veebilehtedelt ja ma olen valmis vastama teie küsimustele, kui sellised on. tänan. Äh, suur tänu, härra Varnain nende selgituste eest. annaksin nüüd sõna raportöörile ja variraportööridele. kõigil on kaks minutit kõneaega ja kõigepealt proua Romana Tomtš, keda ei ole saalis sellisel juhul peaks järgmisena saama sõna härra Benifei. Äh, härra Benifeid ka pole, sotsiaaldemokraatide seast aga keegi on. suur tänu, ütleb härra Lopes. Äh, härra Benifei ei saanud tänasel kohtumisel osaleda ja ta palus siis meie fraktsiooni sõna, äh, nimel minul sõna võtta. ma tahaksin teha paar märkust selle ettekande eest, see on väga huvitav ettepanek olnud, eh, ülevaade olnud, eh, üsna palju eh, on seal huvitavat olnud. see näiteks, et noorte tööpuudus on tänu sellele garandile teatud aspektides vähenenud ja see on, selle täna garantiile on olnud võimalik ka tööhõivepoliitikat liikmesriikide tasandil suunata. ja ma arvan, et see kõik on väga positiivne, aga tõsi on ka see, et on väga suuri erinevusi äh, selle noortegarantii rakendamisel ja on mõned äh, punktid, mis võiksid meis tekitada tõsist muret. näiteks äh, see kaetavutuse, kaetavuse aste, see on, siin on väga suuri erinevusi. meie eesmärk ja mille suunas me liigume, on väga erinevad nimelt ka registreerimisega on probleeme. Austrias on kaheksakümmend protsenti äh, noortest töötustest registreeritud, Hispaanias ainult kümme. Äh, ja me näeme, kui suured on need erinevused. Prantsusmaal ka näiteks kaheksakümmend protsenti ja nii edasi. me oleme analüüsinud, analüüsinud neid asju sügavuti ja lisaks sellele on meil ka mõningaid kõhkluseid me ei saa nimelt täpselt aru, miks teatud juhtumitel on olnud edukuse määr kõrgem kui teistel puhkudel. kui pärast kuus kuud kui kuus kuud pärast selle garantii käivitamist on, olid tulemused väga head, kolmkümmend seitse protsenti, kolmkümmend protsenti küll aga ainult mõnedes liikmesriikides, teistes peaaegu et üheksakümmend üks protsenti, nii et need erinevused on väga suured liikmesriigiti. tundub, et ECR fraktsiooni nimel ei ole kedagi siin, ALDE fraktsioonist proua Tjalapova ma ei taha kindlasti võtta variraportöörina siin sõna, vaid tahtsin rääkida tegelikult ekspertidega. Äh, midagi konkreetset ma ette ei valmistanud, aga mõned küsimused. mul on vedanud ja natukene ka mitte. ma olen nimelt äh, ühtlasi ka eelarve kontrolli komisjoni aseesimees ja seega ma näen kogu seda noorte garantii asja tegelikult kahest vaatevinklist, eelarvelisest äh, aspektist ja siin sotsiaalkomisjoni aspektist ja käisime äh, eelarve kontrolli komisjoniga ka Itaalias äh, asja uurimas, valisime välja kaks problemaatilist piirkonda, kus tööpuuduse määr oli väga, on väga kõrge, Sitsiilias ja Kalaabrias. ja ma olen täiesti nõus mõningate teie järeldustega ja et eh, millised on need meie probleemid. me peaksime tõesti rohkem haldussuutlikkusele keskenduma ja IT-haldussüsteemide integreerimisele, sest nagu näha oli, seal kohapeal see süsteem ei olnud selles mõttes väga hästi käivitunud ja siis me oleme julgustanud eh, regioone kombineerima olemasolevad vahendid liikmesriikide toetuse komisjoni toetusega ja me tahaksime, et komisjon oleks ka natukene tõhusam abi andmisel regioonidele ja liikmesriikidele. ja kindlasti väga oluline on koostöö kohalikul ja Euroopa tasandil. see, selline koostöö ilmselt võiks aidata kaasa sellele, et noorte, noored saavad tagasi usalduse tööturuvõimaluste osas. meie rõhutame kindlasti seda, kui oluline on tulemustepõhine lähenemine noorsootagatise no vabandust, noortegarantii puhul ja ka tööhõivealgatuse puhul ja selle kohta on mul mõningaid küsimusi. mis te arvate, kuidas tuleks mõõta noorte tööhõivealgatuse ja noortegarantii tõhusust, kuidas seda teha? kuidas saada selgust selle kohta, kas see raha on teeninud oma eesmärki, see on võib-olla üldse kõige keerulisem küsimus, me räägime ju sellest, et tuleb minevikust õppida, aga kuidas seda teha? aitäh! suur tänu! kuue fraktsiooni nimel saab sõna, peaks saama sõna proua Gonzales Penjas. suur tänu! ütleb äh, proua Lopez Bermejo. minu meelest see algatus oli väga hea, aga võib-olla natukene kehvasti äh, plaanitud asi oli selles, et komisjon ei saanud võib-olla sellest probleemi olemusest äh, täpselt aru. sest kui me arve vaatame, siis äh, on näha, et äh, noorte tööpuudus on ka struktuurset laadi. kasinuspoliitikad on agregaatnõudlust vähendanud, seda ei saa eirata ja nii edasi ja samas öeldakse, et noortegarantii peaks olema katalüsaatoriks ja äh, Eh, taaskäivitama ja elustama siis siseriiklikke poliitikaid noorte inimeste tööturule kaasamiseks ja ilmselt me oleme kõik nõus sellega, et oleks olnud hea, kui see rakendamine ei oleks olnud nii ülepeakaela tehtud. see oleks aidanud võib-olla detailid läbi vaadata. mõnedes riikides maksab väga palju ausalt öeldes selle noortegarantii rakendamine ja ma arvan, et see on üks nendest aspektidest, äh, mille peaks vaatluse alla võtma kontrollikoda. noorte garantii saab olla tõhus ainult siis, kui rakendatakse ikkagi kõige rohkem ennast tõestanud äh, vahendeid. väga paljudes äh, riikides, näiteks nagu minu enda koduriigis, on äh, see garantii tegelikult äh, tõlgendatud ümber ettevõtjate otsetoetusteks, sellest ei ole töö, äh, töötutel mingisugust kasu. ja sellega rahastatakse lihtsalt tööhõive meetmeid, mis oli niikuinii juba kavades ette nähtud. ja kas ei peaks võtma välja sellist võimalust määrusest? ja kindlasti peaksime me toetama seda mõtet, et tuleb rahastada neid programme, mis on ennast tõestanud. suur tänu! suur tänu ja roheliste meile proua Reinke. Teil ka kaks minutit kõneaega, suur tänu! ja ma tahaksin tänada teid selle ülevaate eest, minu meelest, kui te räägite sellest, et noorte tööpuudus on selgelt vähenenud, see on kerge liialdus, jah, positiivseid äh, märke on, aga ma ei äh, laseks ennast ähm, äh, tõmmata sellesse lõksu, et, et see nüüd ongi kõik pööranud paremaks aga mõned küsimused mul ekspertidele on. ja mõned äh, on liikunud samas äh, suunas. seitsekümmend protsenti kõikidest noortest inimestest, äh, kellele midagi on pakutud, on saanud siis kas tööpakkumise, aga tegelikult kas teil on aimu ka selle kohta, millise tööga on tegemist, kas nad saavad töölepingu kolmeks-neljaks kuuks ja siis jäävad jälle töötuks? kas on mõõdetud seda, et ka, et kas äh, need töölepingud on ka head, selles mõttes, et töötingimused on tagatud korralikult või on tegemist äh, selliste äh, kehvade töölepingutega. me kõige, tõesti peame keskenduma liikmesriigiti sellele asjale. nagu ma saan aru, Hispaaniast me räägime varsti eraldi, aga ma tahaksin teada teie seisukohta, et kus on kõige paremini selle teemaga ümber käidud ja siis nüüd äh, see vanusepiir, vanusepiir praegu on kakskümmend viis kas äh, esimeses hindamisprotsessis me võiksime selle, selle üle vaadata, võib-olla tõsta selle vanusepiiri kahekümne üheksa, kolmekümne peale, sest paljudes liikmesriikides äh, selles vanuses äh, on noored inimesed veel ülikoolis ja Saksamaal on see täitsa normaalne, et oled kolmekümne aastaseni ülikoolis. ja siis ja praktikakohad eh, ja nii edasi, ka sellele on ka vaadatud tegelikult. tegelikult kaksteist koma üks protsenti pakkumistest puudutavad näiteks praktikakohti. kas eh, seega ei peaks praktikat võtma võib-olla hoopis välja siit garantii alt ja jätma selle võimaluse kõrvale? et inimestele, tegelikult tekib see olukord, et noored lihtsalt liiguvadki ühest, ühest praktikakohast teise ja mingit päris töökohta nagu ei saagi. aitäh. suur tänu NEF fraktsiooni nimel proua Mölen, härra Martin, teie vist? suur tänu, härra esimees. minu meelest on väga oluline ikkagi hetkeolukorrast äh, ülevaade saada, seda küll öeldi, aga ma kordaksin. kaks tuhat kuusteist neli miljonit, äh, üle nelja miljoni noore inimese oli tööta Euroopas ehk kaheksateist koma neli protsenti kaks miljonit üheksasada tuhat äh, euroalas. mis sellest välja tuleb, on see, et kolm neljandik noortest inimestest, kes on tööta, on euroalast pärit. aastal kaks tuhat kaksteist oli üheksas riigis ähm, noorte tööpuudus kõrgem kui kakskümmend viis protsenti ja need äh, said siis äh, noortekarendist ka kaks tuhat viisteist on neid viis Eh, kus eh, noorte tööpuudus on kõrgem kui kakskümmend viis protsenti ikka veel. üksteist eh, üheteistkümnes liikmesriigis aastal kaks tuhat viisteist oli üle kahekümne protsendi noortest inimest töötaja. Hispaanias nelikümmend kaheksa protsenti, Prantsusmaal kakskümmend neli, Kreekas kakskümmend üheksa, Iirimaal kakskümmend 20 Itaalias nelikümmend, Poolas kaks koma seitsekümmend viis, Slovakkias kakskümmend seitse, kakskümmend viis, Rootsis kakskümmend koma kolmkümmend kaks protsenti, ainult Saksamaal on noorte tööpuuduse määr alla kümne protsendi. Euroopa Liidus on kaks tuhat kaksteist üritatud majanduskriisi tagajärgi pidurdada ja miljardeid on kulutatud eh, kõige roh-, suurema ho-, hoobi saanud eh, riikidesse selleks, et noorte tööpuudust vähendada. noorte tööpuuduse kõrge määr üheteistkümnes liikmesriigis näitab seda, millised on olnud tegelikult selliste meetmete piirangud ja kui vähe edukad nad on olnud, eriti Prantsusmaal täna tahab Euroopa Liit seda noortekarendit toestada, aga see on meede, mis ei ole tegelikult toonud häid tulemusi ja mis kahjuks eh, ei kavatse ka homme, ei saa ka homme neid tulemusi tuua ja lõpetan, härra esimees. Euroopa Liit võib-olla öö, eh, on äh, hinge heitmas, äh, äh, aga ravib oma surmavat haava mingisuguse plaastriga. proua Moulin Chartier, ma tahaksin esitada nelja küsimust meie, neli küsimust meie eksperdile. kõigepealt esimene küsimus Eurostati äh, tabelist, mille te tõite, on näha, et need, kes koolist varem välja langevad, neid on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olnud oluliselt vähem kui aastal kaks tuhat kaheksa. Te rõhusite ka sellele, ma tahaksin teada, kas te oleksite va-, kas te vaatasite seda majanduskriisi kontekstis ka, et kas on rohkem, kas see tõsiasi, et turule on raskem saada, äh, viib selleni, et kool, noored jäävad pigem koolipinki kui otsivad tööd, nii et ma arvan, et ähm, enne kui hakkame rõõmustama selle üle, et lapsed on koolis, äh, mõelgem sellele, miks nad seal on. ja järgmine küsimus. Äh, kuusteist miljonit äh, noort on saanud noorte garantiist kasu, kümme miljonit on leidnud töökoha, saanud praktika või praktikakoha. ma olen nõus Terri Reinke küsimusega kas äh, me oleme täpselt vaadanud, äh, millised äh, töökohad need on, mis on saanud kahe-kolme aasta pärast nendest inimestest, et see oleks tegelikult väga valgustav. kolmas punkt, te ütlesite, et, et partnerlus erinevate teenuste vahel on väga oluline noortegarantii eduks. mina ütleksin, et tegelikult on see rohkem äh, teeninud, tegemist on tegelikult päästeoperatsiooniga ja mingit koostööd nagu eriti ei ole ja viimane punkt. Te teate, et meil on suuri raskusi noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse vahel vahet tegemisel ja arusaamisel mida teha selle asja selgitamiseks, ma olen nõus sellega, mida ütles Martina Tšabalova, jah, tuleb näidata, et poliitika on tõhus, loomulikult, aga oluline on see, et äh, me saaksime sellest ka väga hästi aru, mis on mis. suur tänu. viimasena annan sõna proua Šoidrovale ja pärast seda ma tahaksin natukene muuta seda järjekorda, mis meil on seminariks sees, ma annaksin mõlemale eksperdile teineteise järgi sõna, siis natukene rohkem aega küsimusteks ja vastusteks. ja proua Šoidrova, palun suur tänu, kallis Olav, ma tahaksin rääkida noorte tööhõive algatusest. ehk tegelikult minu küsimus puudutas hoopis järgmist. okei okay.. Et donc maintenant je passe tout... ja nüüd äh, annaksingi siis kohe sõna äh, proua Anja Meierkortile. suur tänu ja suur tänu selle küllakutse eest täna ja ma siis äh, ajan vee veegi sogasemaks äh, noortekaranti ja noorte tööhõive algatuse vahel ja räägin siis äh, noorte tööhõive algatusest. mina võtsin, olen võtnud siis äh, noorte tööhõive algatuse komisjoni nimel vaatluse alla esimesed äh, lahendused on äh, näha ja hindasime ka seda Inglismaal ja olen äh, tegelenud ka muude noorte algatustega, millest siis tahaksin täna väga lühidalt rääkida. noorte tööhõive algatuse äh, kui sellisest on juba räägitud, siis räägiksime natukene ka rakendamisest, siis teid huvitavad ilmselt kõige rohkem tulemused, see, mis on saavutatud ja lõpetaksin siis sellest, millised on äh, millised on need puudujäägid olnud. kuidas on Euroopa Liidu tasandil siis kujundatud, ähm, sellest paari sõnaga juba räägiti, ähm, noorte tööhõive algatuse abikõlbulikkus pandi paika regionaalsel tasandil ähm, kakskümmend liikmesriiki on siis abikõlbulikud liikmesriigid ja selle aluseks on olnud siis noorte tööhõive määrad aastal kaks tuhat kaksteist või tööpuuduse määr. Need äh, piirkonnad, kus üle kahekümne viie protsendi olid tööta või kus äh, see oli üle kahekümne protsendi või oli aastaks kaks tuhat kaksteist tõusnud kolmekümne protsendi peale, olid abikõlbulikud ja need riigid, kes ei ole abikõlbulikud, need on siin ka ära toodud, aga keda loomulikult noorte garantii puudutab mis puudutab nüüd äh, neid üksikuid, kes sellest kasu võivad lõigata, äh, noorte tööhõive algatus on keskendutud äh, niitsidele ehk noortele inimestele, kes ei ole, ei käi koolis ega ei ole töökohal Äh, see, see vanus on liikmesriigiti erinev, tavaliselt kuusteist kuni kakskümmend viis aastat, mõned liikmesriigid tõstnud selle kahekümne üheksa aasta peale ja tegemist peab olema siis abikõlbuliku piirkonna elanikuga. oluline on see, et ette ei ole näinud mitte mingisugust ennetavat meetmete rahastamist nendele, kes võib-olla langevad niitide hulka ja väga lühidalt me teame, et äh, noorte tööhõivealgatus on ESF-i äh, eelarveperioodi kaasatud perioodil kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja seda suunatakse läbi ESF-i struktuurude, ehk siis äh, kontrolliasutused, kes on kaasatud ESF-i, on sinna kaasatud rahadest, nagu juba räägitud, kuus koma neli miljardit on ette nähtud, sellest kolm koma kaks miljardit konkreetselt äh, noorte tööhõivealgatusele ja kolmkümmend kaks miljardit tuleb ESF-i liikmesriikidele suunatud vahenditest. me teame, et üks koma üks miljardit on kaasfinantseerimisvahendeid tulnud ESF-i osast liikmesriikidest. kõige suuremad kasusaajad Hispaania, peaaegu et kolmandik kogu algatuse rahadest läheb sinna Itaalia, Prantsusmaa ja Poola ja kõige väiksemad vahendid lähevad Sloveeniasse, Küprosesse, Küprosele ja Tšehhi Vabariiki ja nagu te teate, on olnud terve rida noorte tööhõivealgatuse erireegleid, eh, mis eh, aitasid kaasa siis selle vahendi kiiremale käivitamisele, eelarvevahendite perioodile ettepoole toomisele, lihtsustatud meetmed, aga selle piirangu, selle mõju oli piirang, need eh, lihtsustused ei olnud mitte rahastamis äh, alased, vaid ähm, reeglitepärased, mida me nüüd teame siis sellest, kuidas on rakendatud äh, seda tööhõivealgatust, mida riigid rahaga teevad. novembri lõpus aastal kaks tuhat viisteist, ähm, üle aasta jah, juba tagasi viima läbi uuringu, aga ma arvan, et vahepeal ei ole eriti midagi muutunud äh, selles osas, et mida liikmesriigid selle rahaga teevad, enamus liikmesriigid äh, pakuvad erinevaid toetusmeetmeid, kolm-neli erinevat vahendit on võetud kasutusele. kõige rohkem kasutatakse seda raha äh, Äh, kas kvalifikatsiooni süvendamiseks või äh, tööturule ettevalmistamise meetmeteks kaheksakümmend kolm protsenti ähm, korraldusasutustest kuulut-, äh, kuulutavad esimese töökohale, teised seitsekümmend kaks protsenti praktikakohtadele, kuuskümmend viis protsenti ähm, kursustele, viiskümmend protsenti toetavad aga ka siis idufirmasid mõned riigid on võtnud teistsuguse lähenemise, terve rida riike, Itaalia ja Prantsusmaa teiste seas on kasutanud äh, seda raha mm, kodanikuteenuste pakkumiseks ja Prantsusmaal kuuskümmend protsenti siseriiklikust äh, tööhõivealgatuse vahenditest läheb äh, tegelikult töö nõustamise ja töö leidmise meetmetele, teistes riikides see nii ei ole nagu ma ütlesin, me ei ole ette näinud vahendeid äh, nende noorte inimeste jaoks, keda ohustab võib-olla koolist või töökohalt välja langemine ja liikmesriik äh, on ka suunatud äh, siin ja seal teatud meetmed kasutusele võtma, aga liikmesriigid äh, saavad tegelikult nendest kavadest väga erinevalt aru. mõned räägivad meetmete paketist, äh, millele noortel on juurdepääs, väga paljud on keskendunud ühele või ainult ühele paketile. siis räägiti nende meetmete novaatorlikkusest. me vaatasime, milline on pilt liikmesriigiti ja on neid liikmesriike, kus on lähtutud novaatorlikele, on toodud äh, uusi äh, vahendeid välja siiski enamus äh, noorte tööhõive algatuse mm, rahadest läheb nendesse meetmetesse, mis olid olemas juba varem. näiteks Iirimaal kõik raha läheb samadesse meetmetesse, mis oli enne Prantsusmaal ka, lihtsalt selle rahaga toestatakse näiteks äh, äh, Töötuametit ja üks äh, olulisi punkte selles oli see ajastus, suured ettevõtted, kellel või suured organid, kellel oli kogemus juba selles valdkonnas olemas, äh, suutsid neid vahendeid kiiresti võtma kasutusele, väiksemad organid, ametid, nemad olid võib-olla natukene ebasoodsamas olukorras, sest neil oli rohkem aega öö, äh, kohanemiseks. mida siis tulemustest, kui palju on noori, kui paljude noorte inimesteni täna on jõutud ja mis on olnud selle kõige tulemus? kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. alguses väga-väga aeglaselt läks see asi käima ja meil tegelikult ei ole ka äh, andmeid selle perioodi kohta väga häid. kaks tuhat viisteist aga on esimesed andmed olemas iga-aastastest rakendusaruannetest ja on teada, et umbes viissada tuhat äh, inimest osales äh, tööhõivealgatuse all kahe tuhande viieteistkümnenda kohta, aga meil ka päris usaldusväärseid andmeid ei ole. komisjon on esitanud oma teatise loomulikult see võtab kokku äh, noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse summad selle kohaselt neli koma, üks koma neli miljonit, neli koma neli miljonit on olnud äh, algatus kaasatud, aga ma arvan, et tegelikult see number on väiksem, Hispaania esindaja ka seda ütles, väga suur osa noortest inimestest Itaalias, Hispaanias on küll registreeritud süsteemi, aga mingisugust kasu nad pole saanud. Itaalias märtsis kaks tuhat kuusteist on kolmsada nelikümmend tuhat registreerinud, aga äh, ainult kaks tuhat kakskümmend tuhat ähm, konkreetset taotlust on välja makstud, me räägime siin taotlustest, mitte konkreetselt inimestest, nii et tegelikult lõppkokkuvõttes neid inimesi, kelleni see raha on jõudnud, on, on palju vähem. ja rohkem infot peaks jõudma mai-juunikuus meieni, kui tulevad uued tegevusaruanded välja liikmesriikidest alguses oli meil äh, raskus, oli raskusi ka haavatavate gruppide kaasamisega ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta siseriiklikud ülevaated äh, näitasid selgelt seda, et äh, riikidel oli sama probleeme selle tööga, algatusega kui noorte garantiiga ja meie uuring, mille me viisime läbi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus, näitas seda, et esialgu liikmesriigid kaasasid rohkem äh, nooremaid töötuid, kuueteist kuni kahekümne nelja aastaseid, mehi natukene rohkem kui naisi ja vähemalt neid ja neid, kellel oli vähemalt keskharidus ja eeldasid ja, ja eelistati töötuid mitteaktiivsetele, ehk teisisõnu keskenduti neile, kes olid registreeritud, mitte nendele, kes ei olnud registreeritud ja huvitav on see, kuidas, äh, kuidas see äh, kuidas see meede äh, katab Euroopat, loomulikult noorte tööhõive algatus eesmärgiks ei ole jõuda kõikide niitnoorteni kõikides liikmesriikides ja piirkondades, aga tegelikult väga huvitav on siiski võrrelda, kui suur osa on niitnoortel olnud selle noorte tööhõive algatuse puhul äh, Äh, see on juulist kaks tuhat kuusteist on meil need andmed. ja kui te vaatate seda graafikut praegu, siis siis on väga suured erinevused liikmesriigiti, et kui, kui suur osa on, äh, osalus on, äh, kui suur osa nendest, kes on abi saanud, on niitnoored Lätis, Iirimaal, Portugalis ja Prantsusmaal üks viiest niitnoorest on olnud kaasatud tööhõive algatuse Rumeenias ja Ühendkuningriigis ei olnud äh, üldse veel projekte sellel ajal, aga Slovakkias ja Leedus näiteks on see protsent palju-palju väiksem. Itaalia ja Hispaania võtsin siit välja, sellepärast et me ei tea, kui palju on noori inimesi seal osalenud, nii nagu öeldi. ja nüüd tulemused, tulemused aastaks kaks, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. see annab aimu sellest, kui palju äh, kui paljud noored on tööle jõudnud, kui paljud on tööle jõudmas. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus siis umbes viissada tuhat inimest äh, oli saanud toetust noorte tööhõivealgatuse meetmetest, nelikümmend protsenti nendest äh, olid jõudnud tööturule ah,. Äh, äh enam ei saa toetust, see ei tähenda seda, et et ainult nelikümmend protsenti siis äh, on sellest algatusest nüüd väljas, ei, paljude ülemineku äh, perioodis. Äh, umbes nelikümmend protsenti kõikidest nendest, kes toetust said, said ka tööpakkumise ja sada üheksa tuhat noort inimest sai siis kas pärast sekkumist Ehm, eh, koha haridussektoris, eh, haridusasutuses töökoha või praktikakoha. ja paljud nendest muidugi lahkusid eh, selle programmi alt ka mitte sellepärast, et nad said pakkumise programmi alt, vaid kuskilt mujalt ja tegelikult enamus liikmesriike on äh, kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti võtnud endale eesmärgiks, nii et lõppkokkuvõttes need tulemused ei olegi väga halvad. ja siis küsiti varem siin ka nende pakkumiste kvaliteedi kohta ja loomulikult see küsimus on meil kõigil mõttes mõlkumas, aga me ei tea. väga paljud liikmesriigid eh, seda kvaliteeti hindavad väga erinevalt, meie keskendusime sellele, Ehm, kuidas seda defineeritakse väga erinevalt, mõned liikmesriigid ütlevad, et see peab olema ehm, püsiv eh, pakkumine, paljud ütlevad, et see peab olema lihtsalt piisav, ma eh, ei tea, mida see tähendab. üks indikaator on nimelt kestvus. kuus kuud pärast eh, sekkumise lõppu, see on see ma-, maasta-, mastaap, millest me lähtume üks näide Sloveenia kohta, mul paluti tuua näide siia võrdluseks Hispaaniaga, sest Sloveenia üsna tihti on äh, noorte tööpuuduse arengute mõttes positiivse näitena toodud välja. Sloveenias oli üks piirkond äh, abikõlbulik ja kokku umbes kakskümmend miljonit eurot äh, oli Sloveenia piirkonna jaoks ette nähtud kõige väiksem üldse kõikidest liikmesriikidest Äh, see tegelikult üks viiendik äh, aktiivsest tööhõivepoliitika vahenditest äh, Sloveenias, sellepärast et sada tuhat nad igal aastal kulutavad sellele eesmärgiks oli Sloveenias siis kolme tuhande noore inimeseni jõuda viieteistkümne kuuse programmiga ja aasta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juuniks oli äh, kaasatud äh, tuhat kaheksasada noort inimest, kakskümmend kaheksa nendest äh, oli siis lahkunud programmi jaoks ja neli ainult saanud töökoha, aga seda sellepärast, et see üleminekuperiood on seal väga pikk see näitab, et Sloveenia puhul on äh, see algatus olnud äh, väga see sihipärane ja seega on väga väike äh, nende inimeste arv, kelleni tegelikult on jõutud, kuigi neid on, kuid, kuigi neid niitnoori on nelikümmend tuhat riigis. mis on siis nüüd kokkuvõtteks selle noorte tööhõive algatuse plussid ja miinused? kõige olulisem minu meelest on, see on oluliselt äh, noorte tööhõivemeetmete jaoks vahendeid äh, toonud sisse, sest muidu oleks need võib-olla jäänud mõnedes liikmesriikides rahastamata, kas sellepärast, et raha poleks olnud või et see ei ole seatud poliitiliseks prioriteediks. nii et äh, see on olnud väga positiivne ka selles mõttes, et see on tõusnud priori-, noorte tööpuudus on tõusnud prioriteediks kõikides liikmesriikides Äh, rahasid äh, saab kasutada suhteliselt paindlikult, võib-olla mõned korraldusasutused on teisel seisukohal või valitsused, aga põhimõtteliselt saab seda tõesti äh, kujundada kohalike olude, kohalikele oludele vastavaks. loomulikult see toetab ähm, mõnedes liikmesriikides noortegarantii sissetoomist, need asjad kattuvad omavahel ja võib-olla küsimuste all tuleb see ka välja. ja noortegarantiile sarnaselt toetab ta üleminekut vanamoodsast äh, pakkumisepõhisest äh, süsteemist siis äh, isikupõhisele toetussüsteemile. aga mis on äh, selle algatuse nõrgad küljed, nagu on öeldud, selle ajastus ja väga lühikene periood, tõesti, see ajastus oli üsna õnnetu, sest et väga paljus korraldusasutustes valmistasid ette Sotsiaalfondi uut perioodi, väga raske oli siis kaasata veel töökoorma juures noorte tööalgatuse see on, see ei ole tegelikult meede, selle meede, selle meetme kvaliteet sõltub liikmesriikide meetmest, see on tegelikult ainult rahaline toetus, mis antakse. siis on probleeme sellega, kuidas äh, identifitseerida need noored inimesed, kes on äh, mitteaktiivsed või jäänud kõrvale seda peetakse väga bürokraatlikuks äh, ja ka äh, väga koormavaks, isegi võrreldes sotsiaalfondiga, selleks on lisatingimusi seatud ja väga raske on äh, täita abikõlbulikkuse kriteeriumid, näiteks raske on näiteks mõnede noorte inimeste puhul tõend mm, elukohast riigis elamise kohta saada ja äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta tööpuuduse määradega sidumine on tähendanud seda, et see on väga paindumatuse programm, mõnedes piirkondades on seda muudetud. soovitused äh, sellest me võiksime rääkida juba hiljem, me oleme rääkinud sellest, et võiks kasutada, et võiks pikendada rakendusperioodi ka pärast aastaks kaks tuhat kaheksateist ja rohkem vahendeid leida, see on oluline, aga samal ajal mõelda ka sellele, kuidas seda kõike rakendada. ma arvan, et liikmesriigid ei ole kõik saanud võrdselt kasu sellest, kui antakse lihtsalt rohkem raha. ma arvan, et peaks keskenduma rohkem sellele, et millistele piir, millistel piirkondadel tõesti seda raha on vaja ja tuleks läbi teha, läbi viia rohkem teadusuuringuid selle kohta ja tulevikus peame me tõesti keskenduma sellele, kuidas oleks võimalik tõsta selle tõhusust, kui paneksime selle käima ühte jalga ESF-i kalendriga, suur tänu! Pour... Euh, suur tänu selle ülevaate eest ja suur tänu, et olete teinud ära selle väga tõsise töö Ehm, me nägime, et on juba selline elemente, mis on äh, regionaalset laadi, aga ma teeksin nüüd ettepaneku, et me läheksime teise analüüsi osa juurde, mis integreerib äh, konkreetsed regionaalsed ähm, aspektid, räägime siis sellest, milline on olukord olnud Hispaanias ja annaksin sõna Elvira Gonzalez Cagole. Thank you, thank you very much for inviting me to present. aitäh kutse eest äh, esitleda siin Hispaania olusid. Äh, see on väga huvitav, sest see on väga erinev ka juba sellest, mida siin räägiti. ma olen Euroopa Komisjoni tööhõive peadirektoraadist äh, meil on teabekeskus, mis tegeleb tööhõive küsimustega ning viime läbi siis uuringuid, mis puudutavad just noortegarantiid. minu ettekanne koosneb neljast osast. kõigepealt äh, räägiksin natukene noortegarantii Eesti ja noorte tööhõive algatuse rakendamisest. kasutan siin lühendit äh, JEI, aga tegelikult on see vahest äh, YEI. räägin, kuidas ähm, mõlemat programmi on Hispaanias äh, rakendatud, teiseks kommenteerin äh, rakendamise edusamme kolmandas osas räägin teile, kuidas töötuse ja tööhõive määrad on arenenud noorte inimeste hulgas ning neljandas osas äh, teen siis kokkuvõtte koos põhiliste tulemuste ja soovitustega rakendamine noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse puhul. aprillis kaks tuhat kolmteist töötasime välja ettevõtluse ja noorte tööhõive strateegia ja juba toona, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal keskendusime siis alla kolmekümne aastastele noortele Mm, mitte aga siis nüüd äh, nendele, mis siin on välja toodud, kuusteist kuni kakskümmend neli aastat. detsembris kaks tuhat kolmteist valitsus esitles rakenduskava noorte garantii jaoks ja põhimõtteliselt äh, oli see vägagi sarnane noorte tööhõive tegevuskavaga, mis varem oli siis aprillikuus meil Hispaanias välja töötatud. ja detsembris kaks tuhat neliteist ehk siis aasta hiljem töötasime välja operatiivse programmi, see kinnitati heaks ja see operatiivne programm on täielikult suunatud noorte garantii täitmisele ja noorte tööhõive algatus on täielikult sellesse operatiivsesse programmi kaasatud. noorte tööhõive algatuse rahastamine on põhimõtteliselt kaheksakümmend protsenti noorte garantii rahadest. kaks koma seitse miljardit on kokku selle programmi maht ja üheksasada kolmkümmend neli miljonit on meil noorte garantii jaoks ette nähtud, seda on kõige rohkem kogu Euroopa Liidus ning äh, tänu kaasrahastamisele on meil kokku kasutada kaks miljardit eurot nii, kes siis lõikavad kasu noortegarantiist ja noorte tööhõive algatusest? alguses Hispaanias otsustati, et viieteist kuni kahekümne nelja aastased mitteõppivad ja mittetöötavad noored peaksid äh, saama toetusi sellest programmist, kuid juulis kaks tuhat viisteist äh, sihtrühma suurendati kahekümne kaheksa kuueteistkümnes kuni kahekümne üheksa aastastele noortele, sellepärast et tööpuuduse määr oli väga suur. nagu ma alguses ütlesin, mõlema programmi rakendamise alguses olid tingimused nii karmid, ja seetõttu tegelikult osalusprotsent ei olnud väga suur. detsembris kaks tuhat kuusteist äh, tingimusi lõdvendati, eriti just seda ting- ja seda just sellepärast, et äh, mitteõppivad ja mittetöötavad noored, kes olid ennast töötuna noorele, äh, töötuna arvele võtnud, aga ei olnud osalenud noorte garant-, ei olnud registreeritud noorte garantiiprogrammis, siis nemad kaasati ka ja see oli hea samm. kõik Hispaania piirkonnad osalevad äh, noorte tööhõive algatuses ja saavad siis neid ressursse, mis olid piirkondadele ette nähtud. nagu te teate, Hispaanias piirkonnad mängivad väga tähtsat rolli ning autonoomiatel on pädevused tööturupoliitikate väljatöötamiseks, nii et äh, äh pool tööhõivealgatuse ressurssidest läks otse piirkondadele, teist osa koordineeritakse keskvalitsuse tasandil. ja Hispaania puhul on see tegelikult loonud partnerluse väga paljude erinevate osapoolte vahel. alguses oli meil kaheksakümmend neli kohalikku asutust, mis osalesid äh, programmis väga palju erinevaid infokeskusi, noorteinstituudid ja viis suurt vabaühendust, samamoodi ka avaliku halduse ministeerium, mis koordineerib siis tööd kohalike omavalitsustega. septembris kaks tuhat kuusteist haridusminister ministeerium, Sotsiaalministeerium ja sotsiaalpartnerid liitusid ka selle partnerlusprogrammiga, nii et Haridusministeerium ei olnud kohe algusest peale kaasatud. Hispaania on vastu võtnud reformid selleks, et rakendada noortegarantid ja noorte tööhõive algatust ja oleme väga aktiivselt kujundanud ka tööturureforme selleks, et äh, parandada koordineerimistööd keskvalitsustasandi ja piirkondade vahel. nüüd, mis edusamme on tehtud mõlema algatuse rakendamisel? nagu mitmed äh, kõnelejad juba ütlesid, äh, kui vaadata Euroopa keskmist, siis meie oleme maha jäänud. kuid mulle tundub, et tegelikult tähtsaid edusamme tehti just kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. viieteist kuni kahekümne üheksa aastate hulgas kaasatuse määr veebruaris kaks tuhat seitseteist oli kolmkümmend üks koma üheksa protsenti meil ametlikke andmeid ei ole, need on minu arvutused siin. viimased ametlikud numbrid on aastast kaks tuhat viisteist. ma lihtsalt vaatasin statistikat äh, nende noorte inimeste kohta, kes on siis süsteemis registreeritud ja siis ma arvutasin välja selle numbri. kolmkümmend kaks protsenti see kasutuse määr jääb maha Euroopa Liidu keskmisest tasandist aastal kaks tuhat viisteist, mis oli toona kolmkümmend seitse protsenti, aga see on kaks korda nii palju äh, kui veebruaris kaks tuhat kuusteist Hispaanias. nii et mulle tundub, et rakendamine on ennast ära tasunud. ja väga palju on tehtud kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. veel tulemusi Euroopa Komisjoni uuringust. piirkondlikud erinevused on väga suured. kaasatuse määr Navarra, Andaluusia, Asturias ja Galiitsias on üle neljakümne protsendi, aga samas on meil piirkondi, kus on see alla kahekümne protsendi. nagu ma siin mainisin ka teisi tegureid mis ma sain komisjonist, nii et seitsekümmend viis protsenti on äh, rahade kasutus, mis on parem kui Euroopa Liidu keskmine, see on üks suuremaid erinevusi Euroopa Liidu keskmisega, nimelt et ainult äh, kolmkümmend protsenti pakkumistest on seotud tööhõivega, seitsekümmend protsenti pakkumistest on suunatud äh, nii-öelda teisele võimalusele, uue elukutse õppimiseks, koolitusteks ja nii edasi. siis äh, kestlikkuse määrad, need on sarnased Euroopa Liidu keskmisega, kolmkümmend seitse koma seitse protsenti viimase, äh, pärast kuus kuud äh, süsteemiga liitumist mistõttu kohati on olnud rakendamine piiratud. nimelt ebakindlus ja segadus, et kas ollakse abikõlbulikud noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse programmides just sellepärast, et programmiperioodid kattusid ja peale selle valikukriteeriumid operatsioonide jaoks võeti vastu liiga hilja, nimelt alles maikuus kaks tuhat kuusteist. see tähendas seda, et väga paljud öö, äh, te rakendasid äh, meetmeid teadmata, kas nad tegelikult on abikõlbulikud või mitte. teine põhjus minu arvates on see üleüldine majanduslik taust äh, ja fiskaalsed äh, reformid. nimelt kolmekümne protsendi võrra vähenesid äh, meetmed, mis olid ette nähtud just tööturu jaoks ja see tähendab tegelikult seda, et need isikud, kes soovisid äh, tööd leida, nende jaoks mõeldud meetmete ressursse vähendati kuuskümmend kaheksa protsenti nii et umbes äh, kümme protsenti maksame meie sellest, mida maksab Taani välja oma kodanikele, kui nad tööd otsivad ja umbes kolmkümmend protsenti sellest, mis maksab Saksamaa. see tähendab seda, et noorte tööhõive algatusega ei olnud võimalik kompenseerida seda, et meil oli selline eelarvevahendite defitsiit. teiseks, kolmandaks piiratud võimekus kohalikul tasandil teenuseid pakkuda nagu ma ütlesin, siin jällegi partnerlussuhted mängisid väga tähtsat rolli. siis äh, innovatsiooni puudumine, seda on siin ka juba enne mainitud, tegevus oli keskendutud pigem pakkumisele. nagu ma ütlesin, et äh, kolmkümmend protsenti on olnud äh, pakkumisi ressursside hulgas põhiliselt Äh, suurendati just konkurentsi juba olemasolevate töökohtade vahel. Äh, tihti oli probleemiks ka madal haridustase. ja nüüd kolmandaks tahaksin rääkida töötuse ja tööhõive määra arengutest. siit ei ole võimalik seda tõesti lugeda see tabel vasakul pool näitab, kuidas on noorte äh, tööpuudus arenenud Hispaanias, loen teile selle siin ette. põhiliselt on tähtis siin see, et noorte tööpuudus suurenes ühe miljoni isiku võrra kahe tuhande kaheksanda ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vahel. üle poole nendest miljonist noorest inimesest olid madala haridustasemega ja kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on olukord paranenud kuni aastani kaks tuhat viisteist ja umbes on umbes äh, nelisada töötut vähem, ütleb kõneleja, mõtleb aga vist neljasadat tuhandet. siis edasi näete, on siin kaks miljonit noort äh, kes kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist oma töö kaotasid majanduskriisi tõttu, kuid kahe tuhande kolmeteistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ainult kakskümmend üks tuhat uut töökohta loodi noorte jaoks. jällegi piirkondlikud lõhed on väga suured, jälle Castilla Leonis äh, noorte tööpuudus vähenes nelikümmend protsenti, aga Valencia ümbruses kõigest kuus protsenti. siis äh, töökohtade kvaliteet. Need töökohad, äh, mis äh, vähestele töötutele noortele loodi, töötingimused olid seal halvad, palk madal töötingimused halvad ja nagu öeldud, mis on kõige suuremad ülesanded Hispaania jaoks, tuleb tõesti parandada noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse rakendamist, meil on vaja integreeritud informatsioonisüsteemi me oleme nüüd äh, stabiilsussüsteemi välja töötanud, aga tööga ei ole veel lõpuni jõutud. väga tähtis on suurendada ka läbipaistvust ja järelevalvet. tuleb suurendada koostööd erinevate osapoolte vahel. tuleb toetada rakendamist just mahajäänud piirkondades peale selle on vaja avaliku sektori teenuste võimekust suurendada, neil on vaja paremini kvalifitseeritud tööjõudu ja peale selle tuleb toetada just äh, nõudluse poolt, nõudluse poolt puudutavaid meetmeid, nagu öeldud, me ei ole piisavalt just nõudlusesse investeerinud. siis tuleb tegeleda ka vaesuse riski all elavate noorte vajadustega ja ka tõrjutud äh, noortega. Euroopa Liit võiks pikendada rakendamisperioodi selleks, et me saaksime vahendeid ära kasutada, sest Hispaania ei pruugi ära kasutada kõiki vahendeid, mis on Hispaaniale määratud ja peaks ka pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat äh, siiski jätkama noorte tööhõive algatuse rahastamist, sellepärast et äh, meie suudame kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks võib-olla kaheksakümmend protsenti vahenditest ära kasutada. Äh, samal ajal aga kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend kolm eelarve arvatavasti väga palju ka väheneb. nii et kui teil on küsimusi, olen valmis vastama. Merci, donc on vient de voir des éléments d'évaluation mais suur tänu, et rääkisite ähm, sellest äh, hinnangust, mis antakse Hispaania olukorrale ja nüüd annaksin ma sõna jällegi raportöörile ja variraportöörile kaheks minutiks Rahvapartei nimel, kes on saalis. proua Tomtš. suur tänu, esimees. suur tänu ka selle ettekande eest, selle raporti statistilised andmed pakuvad suurt huvi. olles ära kuulanud teie ettekanded, on meil tekkinud erinevad tunded selle kohta, kas see programm on olnud edukas või mitte. kahtlemata liidu tasandil oleme investeerinud palju rahalisi vahendeid olukorra lahendamiseks ja nagu näha, on liikmesriigiti neid rahalisi vahendeid erineval määral ära kasutatud. kuid me ei saa alati süüdistavalt vaadata Euroopa Liidu institutsioonide poole. me peaksime esitama endale küsimuse, kui edukalt on konkreetsed liikmesriigid siseriiklikul tasandil tegutsenud, sest liikmesriikide ülesanne on nende programmide elluviimine oma koduriigis. ja kui me räägime nüüd selle programmi jätkamisest või mittejätkamisest, siis meil kõigil on selline tunne, et me peaksime rohkem ära tegema selles suunas ja meie vastus peaks olema jaatav. programm on juba andnud palju positiivseid tulemusi ja positiivset mõju, kuid teie järeldused ja uuringu tulemused aitavad meil tulevikus äh, paremini ära kasutada, läbipaistvamalt ära kasutada rahalisi vahendeid. ma tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele asjaolule, et meil selline programm on, et me oleme sellele piisavalt vahendeid arendanud, kuid me tahaksime teada saada, kas selle tulemusel tekivad lühiajalised või pikaajalised lahendused me peame ära kasutama neid võimalusi majanduse taastamiseks ja pikaajaliste lahenduste saavutamiseks. lõpetuseks tahan rõhutada minu jaoks olulist. kui programm lõpeb, programm, mis on mõeldud noortele, siis tuleb neile tagada piisavalt töökohti tööturul me ei saa luua nende programmide lõppedest ebakindlat olukorda noorte jaoks no.. tundub, et sotsiaaldemokraatidest ei ole enam kedagi saalis, ECR-ist ka Aldes, proua Tšabalova läheb juba paremini või uh,? Some... väga lühidalt, võib-olla ma mainisin seda juba varem, kui me räägime eh, selle programmide tõhususe mõõtmisest, siis me peaksime mõtlema pikaajalistele tulemustele ja nende saavutamisele ja siin ma tahaksin viidata Euroopa Liidule. Teie olete koha peal, te teate, kuidas liikmesriikides rakendamine toimub. kuidas mõõta neid pikaajalisi tulemusi, et mitte piirduda ainult vahetute lühiajaliste tulemustega? ja teine küsimus. noorte tööhõive algatust peetakse kui administratiivset bürokraatlikku programmi mida praktilises mõttes muudetakse selleks, et lihtsustada äh, äh, rahaliste toetuste taotlemist praktilises mõttes, mida te kavatsete muuta. ja ma tahaksin rõhutada, et me peaksime tegutseme ettevaatlikult, et säilitada kõikide Euroopa poliitikavaldkondade vahel sünergia, mitte ainult tööhõive ja hariduspoliitikute vahel, vaid kõigi poliitikute vahel, mis on mõeldud ka noortele. Neid ei saa kasutada lihtsalt ühekaupa olukorra lahendamiseks. ja lõpetuseks tahan rõhutada, et liikmesriikide ja piirkondade jaoks on Euroopa Komisjoni poolne abi oluline. seega lisaks äh, riiklikele ja piirkondlikele jõupingutustele on oluline ka komisjoni poolne abi mm -hmm et üle saada rakendamise raskustest ja programmid edukalt lõpule viia. ja ma arvan, et komisjon teeb üsna palju selle nimel, et pakkuda liikmesriikidele, piirkondadele tehnilist abi. suur tänu. roheliste nimel proua Reinke. Merci um, and also from my side thank you. tänan ka mina tahaksin tänada äh, sõnavõitjaid ja ma olen sunnitud tunnistama, et Hispaania näide näitas mulle veel kord, et me peame keskenduma poliitikate sisustusele. kui vähendatakse aktiivse turu meetmeid, tööturumeetmeid, siis kuuskümmend kaheksa protsenti ja arvestada Hispaania oli programmiriik, kus eelarveid kärbiti ja nende poliitikate jaoks vahendeid vähendati ja teisalt me pakume Euroopa Liidu poolsed rahalised vahendid, mis on kasulik kuid ei suuda kompenseerida ja täita seda lõke, lõhet, mis on tekkinud Euroopa poliitikute tõttu. ja seetõttu ma arvan, et noorte tööhõive algatus ei suuda küll seda ähm, lahendada, kuid see on kriitika, millesse me peaksime tõsiselt suhtuma. ja see näitas veel kord, et et selleks, et tegelikult lahendada noorte tööpuuduse probleemi, eriti Äh, Lõuna-Euroopa riikides on vaja luua töökohti, sest investeeringud majandusse ja kvaliteetsete töökohtade loomiseta on võimatu noori tööturule tuua, kui töökohti pole pakkuda. Äh, see järjekordselt tõstatus, kui te tutvustasite äh, tulemusi Hispaania kohta. ja mul on küsimus mõlemale sõnavõtjale kui me räägime äh, äh, noorte tööhõive algatuse tulemustest äh, Euroopa Liidus tervikuna, te ütlesite, et on vaja täiendavaid uuringuid. mul jäi mulje, et nende järelduste põhjal, mis teie käsutuses on, ma ei saa seda üle, üldist ülevaadet, sest on palju veel vastuseta küsimusi ja ma tahtsin küsida, kas meil on kunagi võimalik saada ka tervikpilti ja mida täiendavalt on vaja ära teha selleks, et hinnata mitte ainult äh, noorte tööhõive algatuse rakendamist tervikuna, vaid kaasata ka parimad tavad. sest Hispaania puhul me nägime ka, millised on väljakutsed, kui palju neid on ja anti ka näited selle kohta, mis on hästi toiminud ja millest teised liikmesriigid saaksid kasu. suur tänu, ENF ridades pole enam kedagi kohal, proua Šoidrova, kaks minutit. Děkuji, pane předsedající suur tänu, esimees. mul on ka paar kommentaari ja üks küsimus, kui tohib. ma usun, et mõlemad alakatused, nii noorte tööhüvalgatus kui ka noorte garantii, on väga õigesti suunatud noortele töötutele, madala haridustasemega inimestele, noortele, kes ei ole tööturule kaasatud. Hispaania näite põhjal me näeme, et nende algatuste sihtrühm on õige ja me ei tohi alahinnata neid programme, sest need on äärmiselt olulised, kuid samal ajal mulle tundub, et nad on väga killustatud. kui me vaatame eh, noorte kategooriat seitseteist kuni kolmkümmend aasta vanad siis noorte garantii, noorte tööhõivealgatus ja ettevalmistatav äh, äh, solidaarsuskorpus äh,. kõik see tähendab, et paralleelselt on käivitanud neli programmi ja valmistatakse ette ka täiesti uut algatust. ja me peaksime mõtlema selle peale, kuivõrd see süsteem on tulemuslik ähm, fookus on õige, kuid tegevus on killustatud. Need on algatused, mis on saanud äh, alguse Euroopa Komisjoni ettepanekust ja äh, me oleme kaasa aidanud sellele, et noored saaksid parima hariduse, parema töökogemuse, leiaksid paremini töökohti, kuid kasutatavad äh, abivahendeid tuleb paremini kooskõlastada ka Euroopa Komisjoni tasandil. ma tahaksin küsida teie arvamust Äh, ettevalmistatav Euroopa Solidaarsuskorpuse kohta ja komisjoni teatises on selgelt öeldud, et noorte tööhõivealgatus ja noorte, noorte garantii saavad olema need kaks programmi, mis osalevad selle uue abivahendi loomisel. mind sellest teavitati ja mu teine küsimus, äh, ma vabandan esimees, aga minu jaoks on see oluline. Te mainisite, et Sloveenias äh, viiakse ellu äh, kahekümne miljonilist projekti, milles osaleb umbes kaks tuhat inimest, mis on rohkem kui kümme tuhat eurot iga osaleja kohta. minu arust on see väga helde. kas te leiate, et see on piisav? meil on jäänud umbes kümme minutit vastusteks ja annan sõna ka härra Varnaile, sellepärast et on terve rida küsimusi loomulikult võimatu vastata kümne minutiga kõikidele küsimustele, nii et ma paluksin äh, teil kokku võtta paari minutiga äh, teie seisukoht nende küsimuste suhtes ja siis jäävad ka ekspertidele paar minutit veel üle. palun ma olen sattunud natuke raskesse olukorda, kui ma pean valima erinevate küsimuste vahel, sest ma võin ju edastada äh, tööhüve algatuse küsimused mu kolleegidele, seega ma vastaksin pigem noorte garantiid puudutavatele küsimustele ja vastavale poliitikale. kõigepealt öeldi, et et noorte garantii äh, rakendamise andmetes on lahknevusi äh, tähendab kattemäärade ja selle kohta, kui palju on edukalt selle programmi lõpule teinud. nagu te teate, noortegarantii on uus poliitika ja äh, andmete kogumine on allus, algusjärgus. meil on praegu andmeid aastate kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat viisteist kohta, mis tähendab seda, et et meil on vaja veel aega usaldusväärsete andmete saamiseks, kuid äh, õige on ka see, et edu on olnud ebaühtlane ja seda on tajutud, äh, kuid seda ka seetõttu, et liikmesriigide olukord on erinev ja sellele konkreetsele küsimusele kattemäära ja programmist lahkumise määra kohta oleme näinud, et mõned liikmesriigid on äh, Äh, otsustanud ha kaasa haarata rohkem noori, äh, kuid sellisel juhul võib-olla see edumäär ei ole nii kõrge. teised liikmesriigid on esmalt pakkunud äh, noortegarantii ainult väikesele arvule NEET-noortele ja seeläbi saavutanud ka kõrgemat edumäära. ja seda me täheldasime andmete kogumise käigus esitati märkus ka konkreetsete programmide kohta ja noortegarantii kohta, et see ei ole võib-olla piisavalt uuenduslik ja tõhus, kas neid programme on võimalik kõrvale jätta, keskendudes poliitikale. me oleme pidevalt kontaktis liikmesriikidega ja mitte ainult Euroopa poolaasta äh, ja ka EMCO kaudu meil on töösuhted, meil on noortegarantii koordinaatorite võrgustik loodud ja me juhime liikmesriikide tähelepanu äh, teinekord ka sellele, kui me leiame, et mõningaid programme tuleks parendada see, aga me ei, komisjoni poolt me ei saa täielikult programme võib-olla äh, kõrvaldada, kuid me saame teha ettepaneku liikmesriikidele nende programmide täiendamiseks. esitati küsimus, kuidas mõõta noortegarantii pakkumiste kestlikkust, eriti töökohtade pakkumisi, mis on kõige populaarsem pakkumise vorm me kogume ka, ka jätkuinfot andmete kogumise käigus, kogume andmeid ka selle kohta, mis saab noortest, kes osales noortegarantiis kuus, kaheksa ja kaksteist kuud pärast pakkumise vastuvõtmist, sest äh, rakendamise alguses meil olid andmed ainult kuue kuu kohta, kuid äh, aja möödudes peaks saama täiendavalt andmeid, mis võimaldab meil aru saada paremini, millisel määral need programmid on jätkusuutlikud. kas need äh, tööpakkumised tagavad ka head töötingimused? see on igati asjakohane küsimus, kuid hetkel ma pean möönma, et me ei tea seda praegu ja seetõttu on oluline arutada liikmesriikidega seda, kuidas tagada kvalitatiivsed pakkumised. praegu komisjon teeb koostööd ILO-ga, et koostada pakkumuste kvaliteedi mõiste määratlus, kuid me arutame ka võimalust arutada äh, kvaliteedinormide küsimust ka EMCO komitees, kuid lõpptulemus sõltub muidugi liikmesriikide seisukohtadest küsimus, kas on ka häid tavasid, palju mul aega on, aeg on läbi, siis väga lühidalt äh, äh, see vanusepiirangu kohta liikmesriigid ise otsustavad ja pool liikmesriikidest otsustas äh, tõsta seda kahekümne üheksanda eluaastani. komisjon ei taha sellesse sekkuda. ja lõpetuseks tõesti viimane küsiti, kas me peaksime noortegarantii pakkumistest praktikaõppe välja jätma, sest see moodustab ainult kaksteist protsenti. see on jälle andmete kogumise käigus selgunud, et praktikaõpet peetakse nagu töökohaks isegi nende seitsmekümne protsendi töökohtade seas äh, on ka mõningaid praktikakohti. igal juhul komisjon ei kavatse praktikaõpet äh, välja jätta äh, noortegarantiis ja nüüd annan sõna järgi üle oma kolleegidele. see on jah yes.. suur tänu. üritan viiele küsimusele vastata kahe ja poole minutiga. nüüd äh, pikaajalised äh, tulemused ja üldse tulemuste mõõtmine ja loomulikult äh, meil on noorte tööhõive algatuse puhul üks indikaator olemas kuus kuud pärast abi saamist kõik üritavad äh, paremini hinnata seda, milline see mõju on, otsitakse kontrollgruppe ja nii edasi ja see kõik on väga tähtis, aga ei tohiks unustada ka seda, et väga paljudes piirkondades, riikides, vabandust, eh, ei ole andmebaasid head selleks, et sellist hinnangut teha. aga kus need andmebaasid on olemas, siis eh, seal on küll eh, tulemuste kohta päris, päris huvitavat infot tulemas. teine küsimus, mida teha selleks, et halduskoorem oleks väiksem, siin on kaks lahendust, üks on see, millest ma rääkisin oma järeldustes. kui seda ühtlustatakse rohkem ESF-i süsteemiga, sellepärast et korraldusasutused ja tegelikult ka rakendusasutused tegelevad mõlemaga paralleelselt, kui oleks seiresüsteemid ja hankesüsteemid ajaliselt ühtlustatud ja ka sisu poolest, siis oleks see halduskoorem kindlasti ka kergem ja abikõlbulikkus äh, ehm, tingimused, et kuidas inimesi äh, hinnata, et kas nad on abikõlbulikud, Hispaania ja Inglise mm, näited on näidanud seda, et väga paljud arvavad, et nad peavad väga konkreetseid dokumente esitama eh, inimeste olukorra kohta, aga tegelikult on sisse kirjutatud suurem paindlikkus, kui esialgu arvatakse teinekord on need tõendid ei pea olema nii-öelda konkreetsed äh, templiga paberdokumendid. millal on tulemas äh, parem ülevaade, võib-olla mais-juunis aastal kaks tuhat, aasta kaks tuhat kuusteist kohta. ma ei tea, millal see teieni jõuab, aga komisjonini peaks see info selleks hetkeks jõudma. ja siis on meil ülevaade aastatest kaks tuhat viisteist ja kuusteist olemas ja nüüd parimad tavad, hinnangud, lõpphinnangud kahjuks peaksid jõudma meieni alles kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus ehk teisisõnu siis, kui see programm on läbi ja ilmselt sealt tuleb infot selle kohta, milline oli kõige parem lähenemistava, aga võib-olla oleks võimalik seda infot saada ka juba natukene varem, sellest oleks palju kasu väga palju mul Euroopa Solidaarsuskorpuse kohta ei ole öelda, infot ka ei ole, ma kõhklen selles, et sellest oleks kasu, kui praegu töö, noorte tööhõivealgatus jääb äh, rahastamisperioodi mõttes samaks. ei saa ma üldse aru, kuidas selle peaks seostama Euroopa Solidaarsuskorpusega, sest teoreetiliselt peaks olema kõik vahendid juba ära määratud ja see peaks olema plaanides sees ja seega ma ei saa aru, kuidas see täpselt kokku sobib, võib-olla komisjon oskab sellele täpsemalt vastata. ja kas äh, ühe noore inimese jaoks kulutatud raha, see summa, no et kas on piisav või ei, ähm, see oleneb sellest, milline noore inimese olukord, need, kes on juba äh, kauem olnud tööturul e-, eemal, nende jaoks läheb äh, kindlasti rohkem kui tuhat eurot äh, noore kohta, teiste puhul on see, see vähem, mõned meetmed lihtsalt on kallimad. nojah, suur tänu, ütleb järgmine kõneleja, mul on ka kaks minutit aega mõned märkused äh, Euroop-, äh, Hispaanias äh, aktiivse tööturu eelarve vähendamise seos kuuskümmend kaheksa protsenti on see vähenenud, jah, ma olen teiega täiesti nõus, tööhõive teenused tõesti peatusid, vähemalt neil oli selline tunne. ja see oli ka üks nendest põhjustest miks äh, alguses seda meedet üldse nii vähe kasutati. siis on öeldud, äh, öeldi siin seda, et Hispaanias tuleb lüüa töökohti, muidu kogu sellel asjal ei ole mingisugust mõtet, meil on väga äh, haritud noored inimesed, on mõttetu aga neid pidevalt edasi koolitada ja ja vermida neid, see tekitab inimestes ainult meelehärmi, kui nad tööle ikkagi ei saa. tohutu konkurents üksikute töökohtade pärast aga Hispaanias praegu on äh, õhus ka see risk, et Hispaanias on nimelt äh, on tavaline, et kasutatakse praegu selliseid meetmeid, et töövõtjatele tehakse teatud soodustusi noorte inimeste tööle võtmiseks ja vanemate inimeste töö äh, võtmiseks maksusoodustusi ja nii edasi. ja need motivaatorid tegelikult ei ole ennast tõestanud seni ja me peaksime mõtlema üle selle poliitika ja palgatoetused. kõige olulisem on äh, luua häid e töökohti, palgatoetused, ma ei tea, kas äh, nende palgatoetustega luuakse häid töökohti. see on praegu lihtsalt ettevõtetele võimalus odavalt tööturgu saada. edasised teadusuuringud Hispaania puhul äh, loomulikult äh, ma toetaksin regionaaltasandile laskumist, sest et on väga palju edukaid kavasid olnud Kataloonias näiteks. käisin ise ka seal kohapeal. Nad on võtnud sihikule tõesti kõige ebasoodsamas olukorras olnud noored inimesed, teevad tööd äh, vabaühendustega ja suurepärased tulemused ja ma arvan, et see, sellised meetmed aitaksid tõhusust tõsta ja ka läbipaistvust tõsta ma ei tea, mis põhjusel, aga noorte garantii ei ole tegelikult teada, et selline meede on olemas Hispaanias eriti. solidaarsuskorpusest ei tea ma mitte midagi. sellele see ka ei vasta. suur tänu. ma arvan, et äh, meie ees on üks väga oluline töö veel me peame analüüsima tõesti seda problemaatikat erinevatest aspektidest ja praegu me juba näeme, et äh, see teema on väga mitmetahuline ja me peame leidma vastused äh, me Euroopa Liidu tasandil igal juhul äh, ma tahaksin tänada kõiki teid, kes te osalesite tänasel äh, arutelul ja suur tänu ka meie komis-, äh, parlamendide teadusuuringute osakonnale, kes tänase seminari põhjal paneb kokku ka dokumendi, tahaksin tänada meie külalisi, tahaksin tänada komisjoni esindajat ja ma vabandan, et piirasin teie kõneaega nii karmilt, aga ikka ja jälle meil see ajanappuse probleem on ja eriti muidugi keeruliste teemade puhul on, on see ebaõiglane. aga suur tänu ka saadikutele ja suur tänu eriti nendele äh, proua äh, saadikutele, kes on jäänud lõpuni siia ja vastu pidasid. ja suur tänu ka tõlkemeeskonnale, ütleb väga lahkelt härra esimees. muuseas, kolmandal aprillil on tulemas Strasbourgis erakorraline koosolek ja järgmine kord tuleme kokku siis korralisele koosolekule üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal aprillil siin Brüsselis ja soovin kõigile kena pärastlõuna jätku!